Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf ich sehr herzlich zur Sitzung lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere tulemast meie koosolekule. meil on täna härra Vestkoti ja proua Maastoniga ette nähtud arutelu Aafrika üle, eriti just Sudaani ja Lõuna-Sudaanist tahame me rääkida. meil on siin ka Albaania välisminister, kes on ka Euroopaga lõimumise minister ja samal ajal ka Euroopaga lõimumise parlamendikomisjoni esimees, temaga me räägime äh, aru, arengutest Euroopa Liidu ja Albaania suhetes. siis tahaksin teile veel teada anda, et kaheksandal mail inimõiguste allkomisjon pidas teise arvamuse vahetuse inimõiguste eriesindaja üle. kolleeg Andrik Jeene on selles küsimuses vari-, raport, vabandust, raportöör. nõukogu tahab juunikuus lasta nimetada esimese eriesindaja kuna tegemist on kiireloomulise küsimusega, siis tahaksin teid paluda võimalikult kiiresti seda küsimust lahendada ja me peaksime lähtuma sellest algdokumendist, mis meile on antud. ja selle neljandast ingliskeelsest versioonist nii et äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg oleks seetõttu äh, kuueteistkümnendal mail kell kaksteist keskpäeval, selleks et me kahekümne neljandal mail saaksime siis äh, oma komisjonis hääletada. ma arvan, et tegemist on tõesti väga kiireloomulise küsimusega ja just nii tulekski teha. võib-olla siis täiskogul saaksime me ka selle küsimuse kiirmenetluse abil vastu võtta, muidugi mitte siis, kui nelikümmend inimest püsti tõusevad ja protesti hääli avaldavad. tahaksin teile veel lühidalt öelda, et omaenda raporti arutamise ajal mind enam ennast kohal ei ole. seda väga lihtsal põhjusel, nimelt Saksamaal toimisid äh, liidumaade valimised ja Põhja-Reini-Vestfaalimaa valimistulemus oli selline, mis minu partei tuju väga ei tõstnud ja seepärast pean kiiresti minema tagasi meie partei juhatuse koosolekule, ma arvan, et teie poliitikutena saate väga hästi aru selle olukorra tõsidusest. kuid ma esitasin teile dokumendi, ma tahan, et me võimalikult kiiresti selle küsimusega edasi läheksime, sellepärast kutsuksin teid üles järgmiseks esmaspäevaks tegema oma suulisi ja kirjalikke muudatusettepanekuid. ja mulle tundub, et esmaspäeval on meil Strasbourgis ka äh, komisjoni koosolek, nii et me saaksime seal siis seda küsimust ka arutada, et ma siis kohe pärast seda saaksin oma raporti versiooni, lõpliku versiooni kirja panna ja kõigile laiali saata, et siis saaks teha lõplikke muudatusettepanekuid. kui te olete sellise äh, menetlusega nõus, siis oleks väga tore, sest me saaksime vältida viivitusi. me jah, ma saan aru, et äh, kui äh, kristlik-demokraatide valimistulemus oleks olnud parem, siis ei peaks selliseid ümberkordusi tegema, aga asjad on juba kord nii. ja proua de Kaiser saab järgmisena sõna. Veronik, palun. suur tänu, mul on tehniline küsimus, härra esimees ma kuulsin kõigepealt kuuendast maist ja siis kahekümne neljandast maist. või oli see hoopis juunikuu? kuueteistkümnes, kuusteist, hästi, kuueteistkümnes mai, aitäh! damit einverstanden, dass wir so kas te olete nõus, et äh, käsitleme seda küsimust nii, nagu ma ette panin, ma palun veel kord vabandust, kuid kahjuks äh, tulevad poliitikas need kurvad sündmused ikka ja jälle ette. ja kaas, äh, meie aseesimees võtab nüüd juhtimise üle, palun. Thank you. So colleagues, good afternoon kolleegid, tere pärastlõunat ka minu poolt ja ma tahan öelda tere tulemust ka meie külalistele. meie järgmine päevakorrapunkt on arvamuste vahetus eh, Euroopa Liidu eriesindajaga Rosalind Marsteniga ja Ähm, Aafrika tegevdirektoriga Nicolas Tvesko ning me vahetame mõtteid äh, teemal Euroopa Liidu strateegia Sudaanile, Lõuna-Sudaan ja viimased arengud Kesk- ja Lääne-Aafrikas. ma tahan öelda tere tulemast proua Marstenile ja härra Veskotele, kes arutavad Euroopa Liidu strateegiat, mis on suunatud sellele, et edendada suhteid Lõuna-Sudaaniga ning vältida konflikte Euroopa Liidu tegevus, nähtavus ja profiil on äärmiselt oluline Euroopa Parlamendi jaoks. lisaks sellele härra Vestkott annab meile ka viimase ülevaate olukorrast ja arengutest Kesk- ja Lääne-Aafrikas, Guinea-Bissau, Mali, Kongo Demokraatlik Vabariik ja Kesk-Aafrika Vabariik see on suure tähtsusega ka Euroopa Liidu algatuste jaoks eh, selles piirkonnas stabiilsuse tagamiseks ja demokraatia taastamiseks. ja nüüd annaksin kõigepealt sõna Euroopa Liidu eriesindajale, tähendab Rosalind Marstenile. kui ta soovib esimesena sõna võtta Äh, kuid siiski kõigepealt saab sõna härra Vestkott. suur tänu, esimees, ennekõike tahan ma vabandada kolleegide ees, kes olid kohal eelmisel nädalal, kui mul ei ole õnnestunud tulla, see on ka üks põhjus, miks me oleme tänase koosoleku päevakorda täiendanud et need äh, liikmed, kes soovivad täiendavat infot Kesk-, Lääne- ja Lõuna-Aafrika kohta, saavad esitada küsimusi mulle. Äh, tänane kohtumine äh, Välisasjade Nõukogus, äh, mis toimub täna pärastlõunal, on selline, kus ka mina pean osalema arenguküsimuste arutelul ja seetõttu esimees, ma annan lühisissejuhatuse arengutele Lääne, Kesk ja Lõuna-Aafrikas ja seejärel annan sõnajärje üle Rosalind Marsnele, kes räägib teile lühidalt Sudaanist ja seejärel oleme mõlemad valmis vastama teie küsimustele, äh, kuigi võib-olla see küsimuste-vastuste periood saab olema natuke lühem äh, kriis äh, Sudaani poolsaaral on teema, mis on tuttav kolleegidele, see kriis, mis tekkis Lääne-Aafrikas viimaste kuude jooksul, on aga uudsem ja uuem kriisikolle ja me oleme praegu kujundamas oma äh, reageeringut sellele kriisile ja seda nullist alates. ja ma räägin olukorrast Malis ja Guinea-Bissaus, kuid ei piirdu ainult nende riikidega. Äh, olukord Sahara tagustes Aafrika riikides on olnud habras juba mõnda aega. Euroopa huvid on tõsiselt seotud selle piirkonnaga Äh, kuna me tunneme muret terrorismi levikuga, inimröövimiga, äh, inimröövimisega, äh, rändesurvega, salakaubandusega ei arvestades selle piirkonna haprust ja meie huvide ulatust, oleme Saheli piirkonna jaoks välja töötanud oma strateegia, mille kinnitas eelmisel aastal Välisasjade Nõukogu. strateegia oli hea ja õige, kuid tuli hilinemisega. kuna Saheli piirkonna sündmuste arengu kiirus, eriti Malis, näitasid, kui habras olukord seal on, kui kiiresti muutuv olukord on ja meiepoolsed välja pakutud meetmed olid sellised, mida oleks ilmselt pidanud rakendama kaks-kolm aastat tagasi, et vältida praeguse olukorra teket. kuid äh, arvestades seda äh,, äh mis kaasnes Bamakos sõdurite mässu järel kuu aega tagasi Äh, oli eelduseks selle riigi äh, süsteemi kokkuvarisemisele. Äh, džihaadi liikumised ja mässulised võtsid kontrolli üle ja Bamako valitsus ei suuda enam riiki valitseda. Ähm, põhjapiirkond tööle. aga lõunapoolsetes piirkondades, kus äh, sõjaväeline äh, riigipööre tõi kaasa ka valitsuse kokkukukkumise, äh, sellele ähm, piirkonna majandusorganisatsiooni reageering oligi kiire ja selge. ECOWAS kehtestas kohe sanktsioonid selleks, et sundida huntat üle andma, tagasi andma võimu jälle ülemineku valitsusele, tsiviilvalitsusele, eh, millega oleksid kaasnenud ka käesoleval kuud valimised, kuid need valimised on nüüd edasi lükatud aastaks, kuni rahulik olukord taastub. kuid eh, see üleminek on siiski problemaatiline ja eh, arutelud käivad siis sõjaväe rolli üle kapten Sinago juhtimisele ja sõjaväeseoste üle vahevalitsusega, mida juhib endine president, president Raore ja peaminister Diara. Euroopa Liit, arvestades neid olusid, jätkuvalt on peatunud oma abi osutamise kui saavutatakse kokkulepe progressiivseks äh, arenguks ja tõestatakse, et tsiviilvalitsus äh, on, on kontrolli enda kätte saanud ja sõjaväelased on oma baasidesse tagasi pöördunud, siis võib-olla me taastame oma meetmed selle poliitilise ülemineku toetamisest. kui aga selgub, et sõjaväelased ei ole valmis võimu tagasi andma tsiviilvalitsusele, siis me peame aru liikmesriikidega, kas äh, rakendada Kotonu lepingu kahekümne kuuendat artiklit, äh, millega meil on võimalik peatada abi andmine äh, riigile, kuni äh, demokraatlik valitsus pole taastatud. seega olukord on endiselt ebaselge. me oleme oma seisukoha väga selgelt välja öelnud nii ECOWASis ja ka nendel tippkohtumistel, mis on viimasel ajal toimunud ning on pühendatud nendele küsimustele ja samuti ka Bamako ametivõimudele kuid isegi kui lõunapiirkonnas lepitakse kokku üleminekus, siis olukord põhjapiirkonnas on endiselt murettekitav. sest hetkel tundub, et on väga raske taastada äh, legitiimse põhiseadusliku valitsuse võimu rahumeelsel teel. EKOVES on käivitanud läbi, läbirääkimiste protsessi Äh, peame ära ootama selle tulemused, kas saavutatakse edu või mitte. kui saavutatakse edu, siis on hea, kuid on seal mitmeid rühmitusi, ka näiteks Al-Qaeda rühmitused, kes ei ole huvitatud mitte mingisugusest läbirääkimistest ega lahendustest, mis võimaldaks äh, Põhjamaalis kehtestada õigusriigi põhimõtted. ja seetõttu võib tekkida olukord, äh, kui läheb vaja ka jõu kasutamist ECOS on valmis äh, eraldama äh, sõjaväelisi üksusi, et äh, taastada seaduslik kord Põhjamaalis, kuid kuni Lõunamaalis ei ole ka äh, tulemuslikult tegutsevat valitsust, on väga raske ette näha, millised on järgmised sammu. Äh, ECOWAS on meie poole pöördunud taotlusega äh, majandusabi saamiseks, ECOWAS-i Ähm, sõjaväelistele üksustele, kes on praegu ooterežiimis, äh, äh, keda võidakse saata siis Malisse, kui Mali valitsus palub äh, korra taastamiseks. loomulikult me saame ähm, reageerida ainult meie käsutuses olevate vahendite piirides ja alles siis, kui on selge, millise valitsusega meil on tegemist ja milline saab olema selle reserve mandaat. selline on olukord hetkel. Guinea-Bissaus on kriis eh, veninud pikema aja peale ja see on juurdunud ja mitmed poliitilised jõud Guinea-Bissaus on kaasa toonud viimase kahe aastakümne, kümne jooksul ebastabiilsuse süvenemise eh, erinevused erinevate etniliste rühmituste vahel, tsiviil- ja sõjaväeliste jõudude vahel, Ähm, narkokaubandus, korruptsioon. me oleme juba Kotonu lepingu artiklit kuuskümmend üheksa rakendanud oma suhetes Guinea-Bissauga. ja meie lootus oli, et, et presidendivalimised äh, mille esimene voor on juba toimunud ja teine voor on tulemas, Äh, toovad kaasa tsiviilvalitsuse moodustamise, äh, millel on piisavalt legitiimset jõudu, et tegeleda nende sügavate probleemidega ning läbi viia julgeolekureformi ja võidelda korruptsiooniga. Äh, sõjavägi kardab, et valimiste tulemusel tuleb võimule efektiivne valitsus ja seetõttu Äh, viisid läbi sõjalise riigipöörde ja sundisid taganema need tsiviilpoliitikud, välja arvatud need, kes neid toetasid, ja kuulutasid, et, et tsiviilvalitsusel tagasiminek saab olema ühe aasta pikkune üleminekuperiood, kuid see pole, saab olema nende valikul. Ähm, ECOWAS ei nõustunud sellise tulemusega ja tegi ettepaneku äh, pakkuda välja kuussada sõjaväelist nad tsiviilvalitsuse toetuseks ja demokraatia taastamiseks selles riigis, et läbi viia presidendivalimised. sõjaväeline hunta Guinea-Bissaus ei ole nende tingimustega leppinud ja seetõttu on praegu toimunud, praegu oleme patikseisus. praegu on Äh, Angola sõjaväeüksused selles riigis äh, julgeolekureformi äh, teostamiseks, selle rühmituse nimi on Missang. Hunta on nõudnud nende väljaviimist. EKOS on sellega nõus olnud, kuid ainult tingimusel, et need asendatakse EKOVASi jõududega. ja olukord on endiselt ebaselge, nagu ma ütlesin. Euroopa Liit on artikkel kuuekümne üheksa kohaldamise tagajärjel oma abi peatanud. Äh, majanduslik olukord selles riigis ei ole olnud nii halb kui Saheli piirkonnas kus pärast poliitilisi probleeme tekkis, tekkis ka humanitaarkriis ja toiduainete puudus, kuid Guinea-Bissaus majanduslik olukord on hakanud halvenema, kuna pangad sulguvad, väikekaupmeeste olukord on raske, sularaha on vähe ja seetõttu on ka humanitaarprobleemid selles riigis teravnenud. Euroopa Liit eh, jätkuvalt osutab humanitaarabi äh, Saheli piirkonnas, selleks, et reageerida sealsete elanike hädapärastele vajadustele, olenemata sellest, kas me toetame valitsust või mitte. mõlemas riigis on olukord ebakindel, me peame tihedat sidet ECOWAS-iga ja teiste selle piirkonna riikidega, Saheli puhul Alžeeria, Mauritaania ja teiste riikidega ja teeme ka tihedat koostööd ÜRO-ga Äh, lühidalt olukorrast ka teises, äh, teistes Aafrika riikides, kahes riigis, kus arengud on olnud positiivsemad, Malawis äh, lihavõtte ajal toimus kriis pärast president Musserika ootamatut surma. põhiseadus nägi ette, et valitud äh, asepresident Joyce Banda oleks pidanud kohe riigijuhtimise üle võtma, kuid Äh, mitmed äh, eelmise presidendi toetajad olid sellele vastu, kuna Joyce Banda äh, ei olnud enam lakkunud presidendi soosik ja oli erakonnast välja visatud. Euroopa Liit koos ÜRO-ga, Ameerika Ühendriikide ja selle piirkonna Aafrika riikidega, arvestades seda, et Malawi sõjavägi Äh, teatas, et nad toetavad põhiseaduslikku võimu ja mitte presidendi venda, äh, võimaldas äh, sujuvat üleminekut ja asepresidendist sai nüüd president, Joyce Banda on president ja põhiseaduskriisi õnnestus vältida ja seetõttu Malawis ei ole niivõrd tõsiseid majanduslikke probleeme, mis olid viimastel aastatel süvenenud. Zimbabwe's pärast Euroopa Liidu otsust <clears throat> ähm, lõpetada mõningad piirangud, otsustasime äh, kokku kutsuda nii-öelda ministrite taseme töörühma, kolmepoolsed läbirääkimised toimisid Brüsselis. Äh, möödunud nädalal kohtuti meie kõrge esindajaga ja no lepiti kokku, et vaadatakse veel kord läbi artikkel kuuskümmend üheksa meetmed juulikuu lõpus ja seejärel Euroopa Liit otsustab, kas selles riigis on saavutatud piisavalt edu äh, uue põhiseaduse ellurakendamisel ja valimiste ettevalmistamisel järgmiseks aastaks. kas on siis piisavalt edu saavutatud selleks, et veelgi vähendada neid piiravaid meetmeid, mida me varem kohaldasime? seega dialoog toimub positiivses vaimus ja me äh, vaatame, milline on asjade seis juuli lõpus. ja viimasena mainiksin Kongo Demokraatliku Vabariigi kus lõpuks moodustati ka uus valitsus pärast möödunud aastasi valimisi. Äh, see on tehnokraatidest koosnev valitsus ja on igati julgustav, et selles valitsuses on nüüd inimesi, eh, kellega me saame suhet hoida ja arutada Euroopa Liidu abi taastamist, arvestades seda olukorda riigi idapiirkonnades, kus üks mässuliste juhtidest, eh, kes kaasati armees rahuprotsessi raames, on jälle taganenud, läinud tagasi džunglisse võitlema ja seetõttu on tekkinud vastuseis, vastasseid äh, Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjaväe ja mässuliste vahel. Äh, vaatame, kuidas olukord kulgeb. ja lõpuks Sudaani kohta, selle kohta räägib ka Roslyn Marsden, kes annab teile uuemad infod. olukord on seal katastroofiliselt halvenenud viimaste nädalate jooksul, arvest-, arvestades aga Heglihi Äh, piirkonna haarangut äh, Lõuna-Sudaani jõudude poolt. Euroopa Liit on äärmiselt mures selle pärast ja teeb koostööd rahvusvaheliste partneritega selle probleemi lahendamiseks. ja Roslyn Maasden kirjeldab teile, mida me oleme ette võtnud. eriti on oluline, et rahvusvahelise partnerite üksmeel säilib, et Äh, avaldatakse survet mõlemale osapoolele selleks, et saavutada relvarahu ja tulla tagasi läbirääkimiste laua taha. ja äh, selles mõttes nii Aafrika Liit kui ka ÜRO Julgeolekunõukogu on kokku leppinud tegevuskavas, teekaardis ja ka Euroopa Liit aitab kaasa äh, sealsete partnerite survet avaldades, et nad tuleksid tagasi läbirääkimiste laua taha. Roslind. Is... suur tänu nagu Nikolas ütles, siis Euroopa Liit on vägagi mures viimaste piirikonfliktide üle Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel. eriti puudutab see Hegliki naftarikast piirkonda ning selle okupatsioon, okupeerimine on mõi-, mõistetud hukka üle maailma ka Euroopa Liidu poolt. president Van Rompuy helistas ka Lõuna-Sudaani presidendile nõudes, et koheselt nende väed Hegligist välja viidaks kõrge esindaja on samuti Egligi okupatsiooni hukka mõistnud, samuti on mõistetud hukka Lõuna-Sudaani territooriumi ulatuslik pommitamine Sudaani relvajõudude poolt. välisasjade nõukogus arutati kahekümne kolmandal aprillil Sudaani ja Lõuna-Sudaani küsimust, selleks hetkeks oli Lõuna-Sudaan Hegligist väed välja viinud, seda tervitati, nõukogu kutsus nii Sudaani kui Lõuna-Sudaani valitsusi üles koheselt lõpetama vastastikused rünnakud, olgu nad siis otsesed või läbi kellegi kolmanda osapoole. samuti tuleb välja viia abiei piirkonnast ning tuleb vältida ka provokatsioone, nagu näiteks provokatiivset retoorikat. samuti toetati Aafrika Liidu jõupingutusi ning Aafrika Liidu kõrgetasemelise paneeli Äh, tegemisi, mida juhib president Thabo Mbeki. sellega teevad koostööd nii ÜRO kui teised rahvusvahelised partnerid ning üritatakse tagada, et mõlemad osapooled astuksid samme, mida on soovinud ka Välisasjade Nõukogu. väga meeldival kombel järgmisel päeval, kahekümne neljandal aprillil Aafrika Liidu Julgeolekunõukogu tuli välja detailse teekaardiga ja teatisega, kus olid välja toodud väga selged sammud lõpetamaks mm, konflikte ning toomaks mõlemad osapooled läbirääkimiste laua taha. see tee, seda teekaarti toetati ka ÜRO Julgeolekunõukogus resolutsioonis kaks null neli kuus, teisel mail. Euroopa Liit tervitas seda jällegi soojalt. me arvame, et selle seitsmenda peatüki resolutsiooni vastuvõtmine oli suur diplomaatiline saavutus ning see on ka hea näide sellest, kuidas tihedat koostööd teeb, teevad omavahel ÜRO ja Aafrika Liit. minu arvates on positiivne see, et meil on nüüd rahvusvaheline konsensus selles asjus, mida tuleb ette võtta. meil on selge teekaart, ajakava, mis on üsna karm ja ambitsioonikas seal on sisse kirjutatud ka aruandluskohustus nii ÜRO Julgeolekunõukogule kui Aafrika Liidu Julgeolekunõukogule. ning seal ähvardatakse ka mittemilitaarsete sanktsioonidega ÜRO poolt vastavalt artiklile nelikümmend üks, kui mõni üks osapooltest ei täida neid tingimusi. Euroopa Liidu peamine eesmärk on nüüd säilitada surve avaldamist mõlemale osapoolele, et see resolutsioon ka ellu viidaks ja viivitamatult. kõrge esindaja tuli välja viiendal mail vastava avaldusega. Euroopa Liit jätkab tööd toetamaks president Mbeki tegemist, ähm, peaminister Meelesi tegemist ning Igadi tegemisi. mina käisin Khartoumis ja Džubas ning me olime kontaktis ka regionaalsete ning rahvusvaheliste osapooltega, kaasa arvatud Etioopia, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Hiina, Türgi ja paljud teised. osalesid ka ühe USA, Ühendkuningriigi ja Norra esindajad. Sudaan ja Lõuna-Sudaan on mõlemad nõustunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga ning nõustunud ka relvakonfliktide lõpetamisega sellega peavad aga kaasas käima kohapealsed sammud ning koheselt peavad jätkuma ka läbirääkimised. me loodame, et lähipäevadel suudab Addis Abebas Tabombeki paneel kokku tuua kõrgetasemelise kohtumise, kus räägitakse mõlema poole julgeolekualastest muredest. meie arvates on väga oluline koheselt aktiveerida ühine äh, piiri äh, monitooringu missioon, milles osapooled on põhimõtteliselt kokku leppinud ning kus osaleksid siis rahvusvahelised vaatlejad eh, ning Lõuna-Sudaani ja Sudaani poolsed vaatlejad. see missioon mängiks võtmerolli eh, selles, et eh, tõesti peetakse kinni relvarahust me tervitame seda, et viimase paari päeva jooksul Lõuna-Sudaan kinnitas, et kõik oma politseijõud on nad abi eest välja tõmmanud ning me õhutame Sudaani sedasama tegema vastavalt resolutsioonile neli null kaks null neli kuus. Sudaani ja Lõuna-Sudaani äh, vahelised suhted on seotud ka Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse provintsi olukorraga, seal on olukord muutmatu, valitsuse ning SPLL-i e vahelised konfliktid äh, põhjas ning Lõuna-Sudaani revolutsioonilise äh, rinde vahel lõunas äh, jätkuvad. me soovime, et need konfliktid lõpe, lõpeksid, me oleme rahul, et Julgeolekunõukogu resolutsioon ütleb, et mõlemad äh, mässulised jõud hakkaksid peaminister Peelese ja äh, Taavo Pekiga koheselt koostööd tegema, et jõustataks raamlepingut, millele mõlemad kirjutasid kahekümne kaheksandal juunil eelmisel aastal tegelikult alla. meile tekitab muret, et Sudaani valitsus ei ole endiselt veel nõustunud kolmepoolse ettepanekuga humanitaarabi andmiseks tsiviil- äh, elanikkonnale äh, Sinise Niiluse ja Lõuna-Kordofani provintsides, mille pakkusid välja Euroopa Liit, ÜRO ja Aafrika Liit juba jaanuarikuus. seega esimene samm peaks olema meie arvates, et Sudaani valitsus võimaldaks humanitaarabi andmist tsiviilisikutele konfliktipiirkondades, nendes kahes provintsis. Euroopa Liit tunneb muret ka inimõiguste olukorra üle nii Sudaanis kui Lõuna-Sudaanis Lõuna-Sudaani puhul on meie mure seotud eelkõige teavite, teatetega ESPLE e poolsetest inimõiguste rikkumistest. Naavi Pile, Aafrika Liidu inimõiguste volinik võeti vastu ning me tervitame seda loodetavasti ka Khartoum kutsub äh, inimõiguste voliniku olukorda kontrollima. samuti Sudaani puhul tekitab meile muret inimõiguste kaitsjate, äh, opositsioonipoliitikute, ajakirjanike ning äh, tudengitest demonstreer-, demonstrantide vangistamine. kahepoolse lepinguga loodi ju demokraatlikud valitsused, mis austavad mitmekesisust ning me soovime, et austataks põhiõigusi ning demokraatlikku riigikorda nii Sudaani kui Lõuna-Sudaani poolt. meeldiv oli see, et president Savakia külastas märtsis Brüsselit, oma külaskäigu jooksul kinnitas ta, et tema valitsus soovib liituda Cotonou lepinguga, me usume, et Cotonou oleks pikemas perspektiivis hea alus meie suhete arendamiseks Lõuna-Sudaaniga, see oleks ka hea alus dialoogi arendamiseks äh, küsimustes, mis on meie partnerluse alusteks, nagu demokraatia, õigusriik ja inimõigused. lõpetuseks, kuigi rahvusvaheline üldsus on keskendunud suuresti Lõuna-Sudaani ja Sudaani vahelistele suhetele tulenevalt ÜRO äh, Julgeolekunõukogu resolutsioonist ja teekaardist, ei tohi unustada ka Darfuri. Darfuri julgeoleku turvalisuse olukord ei ole nii halb kui paar aastat tagasi, aga hea ei ole see ka mitte endiselt äh, tegutsevad üsna sagedasti bandiidid ja on Lõuna-Darfuris hiljuti aset leidnud mitmeid tõsiseid intsidente. murettekitav on endiselt see, et ei ole veel äh, humanitaarabi juurdepääsu teatud piirkondadesse ning Unimed endiselt äh, ei pääse eriti õhu kaudu teatud piirkondadele ligi sisepõgenike tohutu hulk ei ole samuti normaalne, me oleme Sudaani ning vabastusliikumist äh, palunud, et nad tuhat rahu dokumenti ka ellu rakendaksid, nad kirjutasid sellele eelmise aasta juulis Darfuris alla äh, ning me soovime, et Darfuri regionaalvalitsus seda ka ellu rakendaks progress viimastel kuudel on olnud piiratud, Sudaani valitsus on väga aeglaselt täitnud oma rahalisi kohustusi ja minu arvates me peame sellele olukorrale ka tulevikus suurt tähelepanu pöörama, suur tänu! suur tänu, äh, proua Masten ja härra Veskot, et andsite meile ülevaate äh, olukorrast Aafrikas, eriti Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis ja kõigepealt saab sõna proua de Kaiser kes juhib ka Euroopa Liidu vaatlusmissiooni Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis. Merci, monsieur le président. Je vais peut-être euh, commencer par une question à, à monsieur Westcott. Suur tänu. Suur tänu. Küsimus härra Westcottile äh, Kongo demokraatliku vabariigi kohta äh,. Te rääkisite lühidalt Kongo demokraatlikust vabariigist ja mulle jäi mulje, et et te olite üsna kindel ja optimistlikult meelestatud. nii et sellised riigid nagu Mali ja Guinea-Bissau on praegu katastroofilises olukorras, siis Kongo Demokraatlik Vabariik äh, ei ole nii raskes olukorras. aga kui te räägite jälle läbirääkimiste alustamisest äh, valitud valitsusega, siis ma tahaksin teile meenutada, et meie vaatlusmissiooni, eh, mida juhtis proua Neltševa ja millel oli võimalik jälgida, kuidas valimised on korraldatud, kuid siiski tuvastati ka teatud puudused eh, inimõiguste teemal, inimõiguste aktivistid, eh, kohtuprotsessid on geoksil, sõjatribunal võib-olla neid protsesse peeti küll vastavalt menetluskorrale õigesti, kuid äh, tegemist on ju isikutega, kes on tapjad. Äh, Rošeba ja apellatsioonikaebust ei ole veel arutatud, teistele ei ole veel kohtuotsust langetatud ja seega olukord inimõiguste vallas on äärmiselt raske. kui Euroopa Liit kavatseb taastada läbirääkimised abiteemadel ja äh, suhete arendamisel äh,, siis tuleb siiski seada teatud tingimused ning tingimuseks peab olla, peab olema ka tegelikud saavutused. meie fraktsioon ja ka teised kindlasti tõstatavad selle kiireloomulise küsimuse, et meenutada teile ja võib-olla sellest on ka kasu neid punkte, neid küsimusi, mille osas me soovime tõesti edasiminekut Kongo demokraatlikus vabariigis. proua Marsden, suur tänu teile ülevaate andmise eest olukorra kohta Sudaanis ja eriti Lõuna-Sudaanis, kuid mul on küsimus teile mul on väga hea meel, et te täna meie seas olete ja meil on väga hea meel, et ka Julgeolekunõukogus ollakse ühel meelel selles küsimuses, et on vastu võetud tegevuskava, teekaart, ajakava. aga kui ma võrdlen äh, praegust olukorda olukorraga aasta tagasi, siis mulle tundub, et äh, olukord on halvenenud. et on toimunud taandareng ja kõik probleemid, mis on olnud lahendamata, kodakondsuse probleem, naftavarude jagamine, piiriküsimused on küll äh, lahenduse leidnud, kuid äh, siiski tundub, et äh, mõlemad pooled on nagu sõjajalal, õhust pommitatakse piirkondi. samas Hiina roll on kasvanud, väidetakse, et Hiina on vahendajaks, on esitanud omapoolse miljon dollari lauale ja, ja seda kõik ühe aasta jooksul. see ei ole sugugi edukas tulemus, kas me ei ole olnud piisavalt valmsad kas me ei ole olnud piisavalt meelekindlad oma tegevuses, kuidas teie olukorda analüüsiksite, käesoleva aasta olukorda, mis on olnud äärmiselt raske aasta nii Sudaani kui ka Lõuna-Sudaani jaoks? Äh, milles eksisid rahvusvahelise ringkonda esindajad, mis jäi tegemata, me soovime, et see riik ellu jääks me peame tegema kõik selleks, et vältida sõjapuhkemust, et see riik saavutaks sõltumatuse selleks on vaja esitada ka õigeid küsimusi ja seetõttu ma esitan küsimuse Hiina rolli kohta, naftavarude jagamise kohta ja äh, naftaturujuhtme ehitamist läbi Keenia. tänan, proua de Kaiser ja nüüd läheb sõna härra Salafranca. Eh, suur tänu, härra esimees mõeldes selle raske olukorra peale, mis kohapeal valitseb, leidis julgeolekunõukogu teisel mail, et tuleb paika panna äh, selge maanteede kaart ja ka kahekümne neljandal aprillil Aafrika Liidu Julgeolekunõukogu leidis, äh, et täpselt sama tuleks teha. Äh, probleemiks, probleemide lahendamiseks tuleb alustada uuesti läbirääkimisi tuleb lahendada need probleemid, mida proua de Kaiser siin tõstatas, eriti tähtsad küsimused on nafta äh, küsimused, siis piiriprobleemid äh, kahe tuhandel kilomeetril ja humanitaarabi andmine mõlemale riigile. me näeme suure murega, kuidas propagandamasinad mõlemas riigis töötavad äh, ja on juba üldine mobilisatsioon välja kuulutatud ja see toob endaga tahes või tahtmata kaasa sõja. minu küsimus on, mil-, mis teie arvate, millised on meie võimalused üldse veel midagi saavutada? millised võimalused on Euroopa Liidul anda humanitaarabi selleks, et olukorda lahendada? nafta küsimus on kohe kindlasti väga tähtsaks küsimuseks. Lõuna-Sudaan, Lõuna-Sudaanil on ju võimalus äh, oma naftat äh, transportida Sudaani kaudu, aga see on endaga kaasa toonud suured, äh, väga kõrged transiidimaksed. ja siis veel see küsimus, et äh, kuidas oleks võimalik Lõuna-Sudaan ka Cotonou äh,, Cotonousse kaasata. Lõuna-Sudaani kaasamine Cotonou lepingusse tähendaks seda, et kinni tuleks pidada inimõigustest ja et tuleks arvestada rahvusvahelise kriminaalkohtu otsustega. Sudaani president Sudaani president peaks ilmuma rahvusvahelise kriminaalkohtu ette, sest teda süüdistatakse inimõiguste rikkumises ja ma nüüd tahaksingi teada, kuidas äh, Sudaan suhtub äh, AKP, AKV riikidega sõlmitud lepinguga liitumisse, kas Lõuna-Sudaanil on võimalik liituda ja kas liitumine võib tegelikult olukorda kahe riigi vahel veelgi hullemaks muuta. suur tänu, härra Salafranca ja nüüd proua Gomes, kes on ka Euroopa Parlamendi äh, valimisvaatluste delegatsiooni juht Sudaanis. ma tahaksin kasutada ära seda võimalust ja küsida härra Vestkotilt küsimusi riigi kohta, kus Euroopa valitsused, institutsioonid on väga hästi esindatud, me räägime siin praegu äh, rahvastikult äh, suuruselt teisest riigist ja ka Etioopiast siin on vaja sadu poliitvange vabastada, seal on väga palju ajakirjanikke, üks nendest sai ka Benny auhinna ja meil on ka kaks Rootsi ajakirjanikku, kes olid vangis Etioopias. tulles nüüd Lääne-Aafrika juurde ja härra Vestkoti ettekande juurde see, mis toimub Lääne-Aafrikas ja kuidas asjad seal liiguvad ja see, kuidas Euroopa Liit ei tegutse seal, see näitab, et sellel on väga suured tagajärjed ka tegelikult äh, majanduse ja finantskriisile, sest me oleme praegusel hetkel ise suures kriisis. tahtsin, tahaksin teada, et äh, millised on valimiste peegeldused, kas oli äh, vale see Guinea-Bissau äh, missiooni lõpetamine, mis äh, sooviti ju ka kaasata julgeolekusektori reformi. Guinea-Bissau ei, puhul on meil vaja rohkem panustamist, mitte vähem, nagu seda on siiamaani tehtud ja kui te ei arva nii nagu mina, jah, te tõite siin välja äh, ühendused selle vahel, mis toimub äh, Guineas, Guinea-Bissaus ja Malis ja et on siin kuritegelikud võrgustikud, terrorism. kas me ei näe mitte, et praegu Angola ja Nigeeria võivad omavahel sõtta sattuda Guinea-Bissaus toimuva tõttu. suur tänu selle väga huvitava ülevaate eest, mis te, te me, mis te meile andsite, ma tahaksin teada, et kas need äh, sündmused, mis on Lõuna-Sudaanis toimunud inimõiguste osas ja et ma kuulsin, et äh, eriesindaja on seal olemas ja tegelikult mitte mingeid suuri edusamme pole siis nüüd see, mis siin toimus natukene aega tagasi. et, et andke sõjale võimalus, sest see, mis toimub põhja ja lõuna Sudaani vahel, et võib-olla see oleks ka võimalik äh, äh hea lahendus selleks, et saada rahvusvahelisest äh, kriminaalkohtust äh, äh, lahti. Thank you very much, madam Gomes. suur tänu, proua Gomes ja nüüd härra Tännak, kes on ka meie raportööriks Põhja-Aafrikas ja siis annan vastuseks sõna. Welcome uh, Nick and uh, Dame Rosalind um,. Three tere, Nikolas Jarosalin, kolm lühikest küsimust. ma jõudsin siia kohale selles, sellel ajal, kui te rääkisite alles Sahelist, ma ei tea, kas te küsimusele vastasite juba, aga on räägitud häirivaid, on häirivaid teateid Liibüa relvadest, mis on jõudnud islami äh, al-Qaeda kätesse äh, Magriibis ning see on seotud ka Tuareegi mässulistega, kes soovivad Timbuktu ja Põhjamaali territooriumid enda kätte saada. kui see piirkond suudab jääda eraldiseisvaks, kas siis ei teki mitte oht, et meil tekib uus Somaalia, selline paradiis džihaadi sõdalastele, kes arendavad oma terroristlikku tegevust üle maailma? veel üks küsimus, mis otseselt ei olegi seotud välisteenistuse või isegi ahvetiga, aga see, sellel on mõju, tugev mõju Aafrikale. nimelt, ma ei ole küll vastavas komisjonis, võib-olla see ei ole isegi parlamendi asi, aga komisjon kavatseb välja tulla sarnase aktiga nagu Doll Frank akt seadus, mis on seotud siis ähm, kaevandusettevõtete maksustamisega. mõningad Euroopa ettevõtted arvavad, et kui see läbi läheb, siis see ohustab kaubanduslikult tundlikke küsimusi aga annab ka võimaluse Hiinal hakata domineerima selliste lepingute sõlmimisel. mida välisteenistus sellest arvab? kas me Todd Frankiga saaksime edasi minna, kas me saame tõesti täiesti äh, siiralt, äh, läbipaistvalt kaitsta oma äh, kaubandushuvisid ning samal ajal ka inimõigusi. nüüd lõpetuseks Lõuna-Sudaan ma hiljuti lugesin, et neil on ainult paar, paari nädala jagu välisvaluutat järel, sest Sudaan on torujuhtmed vist läbi lõiganud või ma ei tea, milles probleem on, igatahes naftat Lõuna-Sudaanist välja ei jõua ning Põhja-Sudaan üritab seda takistada. kui neil raha lõpeb, siis tekib tõsine majanduskriis Lõuna-Sudaanis, pidades ka silmas erinevaid sõjalisi konflikte, mis parasjagu toimuvad. suur tänu! Now... aitäh, härra Tänak. ja palun meie külalised vastusteks kõigepealt. Thank you very much indeed uh,. Let me take suur tänu. kõigepealt vastaksin proua De Kaiseri küsimusele Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta. Teil on õigus, et see on endiselt väga habras piirkond, äh, väga habras riik ja Oskar Utanda on uuesti asunud mässuliste poolele ja et see võib väga kergesti viia sõjani. seega me jälgime tähelepanelikult arenguid selles piirkonnas ja meil on ka täiskohaga koordinaator selle piirkonna jaoks. ja me oleme äh, võtnud teadmiseks ka äh, Nadaltšejevi vaatusmissiooni järeldused selleks, et taaskäivitada meie dialoogi Kongo Demokraatliku Vabariigi ametivõimudega, peame keskenduma mitmele aspektile. kõigepealt valimissüsteemi eh, reformimine ja vaatlusmissiooni raportis oli mitmeid häid soovitusi selle kohta ja me hakkame nõudma, et need viiakse ellu enne järgmisi valimisi eh. ja me tegelikult saame abistada Kongot selles küsimuses sõltub jälle meie vahenditest ja meie soovist ja sellega me tegeleme. teiseks inimõiguste alane olukord ja see keerleb põhimõtteliselt äh, õigusriigi põhimõtete kehtestamise ümber. me kavatseme jätkata abi osutamist, äh, mida me teeme praegu läbi oma missioonide, äh, aidates nii sõjaväe reformimist kui ka politseijõudude reformimist sest tänu nendele vahenditele saame me järk-järgult kehtestada äh, õigusriigi põhimõtted kõikjal riigis, ka nendes piirkondades, kus äh, äh, elab, elanikkonnad on kõige kergemini haavatavamad. ja neid küsimusi me arutame president Kabilaga kõige kõrgemal tasemel, kui meil avaneb võimalus külastada seda piirkonda või kui volinik Piibalg seda teeb või teised seega me jätkuvalt toetame erinevate organisatsioonide abistamist, eh, kelle tegevus on suunatud inimõiguste olukorra parandamisele, nii nagu ka varem olen teinud, ja osutame abi ka vaesuse vähendamise programmidele, kuid just need kaks aspekti väärivad esiletõstmist rääkides suhetest Etioopiaga, Etioopiaga, me ei ole kunagi unustanud inimõiguste olukorda selles riigis Äh, me endiselt osutame märkimisväärset arenguabi äh, ja oleme pidanud väga aktiivset, kuid samal ajal äärmiselt kriitilist poliitilist dialoogi selle riigi valitsusega. ja oleme rõhutanud, kui tähtis on äh, tagada ka erinevate seisukohtade väljendamine poliitilisel maastikul ja me endiselt toetame kodanikuühiskonna erinevaid sektoreid ja juhime tähelepanu ka teatud üksikjuhtumistele, isikute vabastamisele. kui me räägime Rootsi ajakirjanikest, siis me teeme tihedat koostööd Rootsi valitsusega ja teiste osapooltega selles küsimuses ja ma olen kindel, et see olukord laheneb, kuid selleks on vaja aega. Eh, jällegi tahan öelda, et me ei ole seda asja unustanud. Lääne-Aafrikas, proua Gomes, teil oli õigus et meil on Guinea-Bissaus oma missioon, mille tähtaeg hakkab lõppema varsti ja Guinea-Bissau jaoks on pidevaks dilemma, et kas uskuda seda, mida meile räägitakse sellest reformiprotsessi kohta ja kas see vastab ka tõele, äh, et mitte miski tegelikult ei muutu. viimased sündmused ähm, viitavad nagu selle viimasele arvamusele. me tõmbasime tagasi osaliselt seetõttu, et äh, angoollased, kes räägivad portugali keelt, saaksid nagu rohkem ära teha, aga me näeme, et seda tulemust ei saavutatud. Äh, küsimus selles, kas ECOWAS-i jõududel saavad, saab olema suurem edu kui eelmistel algatustel. me oleme väga ausalt pidanud äh, dialoogi ECOWAS-iga selles küsimuses ja öelnud, et seda olukord on võimalik ainult tulemusega lahendada, kui sõjaväelased äh, lahkuvad poliitikast ja seega ECOWAS peaks tugevdama oma mandaati ja tegema koostööd ka sõjaväega, vastasel juhul teid tõrjutakse lihtsalt kõrvale. Äh, jõud ei ole sinna veel saadetud, mandaati veel pole neil, mandaat ei ole veel lõplikult paika pandud, kuigi ECOWAS on äh, seda arvestanud ja räägivad nüüd rohkem rahu tagamise missioonist Äh, ja mitte enam rahu säilitamise missioonist. ma usun, et praegune kriis äh, avab ka teatud võimaluse Guinea-Bissaule äh, tegeleda mõningate teravate probleemidega, sest <clears throat> piirkondlikud organisatsioonid ja naabrid on andnud neile mõista, et kuni põhiprobleem pole lahendatud, ei ole võimalik teisi probleeme lahendada. ja ma ei usu, et Angola ja Nigeeria vahel mm, puhkeb sõda, seal on küll rivaalitsemist, on pingeid, kuid see ei peaks viima sõjani. ja rahvusvahelised ringkonnad, ka portugali keelt kõnelevad ringkonnad, ECOWAS ja ÜRO peavad ühendama jõud selle nimel. sest kui me ei ühenda oma jõudusid, siis sõjaväelased võtavad võimu üle äh, Äh, Saheli piirkond, härra Tänaki kommentaar. Äh, seal on äärmiselt plahvatuslik olukord. ja ma arvan, et on oht, et seal võib mm, tekkida Somaali tüüpi olukord. Äh, see on selline kergesti süttiv õhkkond, kus on palju väikseid rühmitusi, äärmiselt lojaalsed oma juhtidele, rivaalitsemine nende rühmituste vahel, erinevad rahvusvahelised tegijad piirkonnas, kus traditsiooniliselt ei ole olnud tugevat valitsust, kus on piisavalt igasuguseid relvi. see piirkond ei ole kunagi olnud tugeva kontrolli all, kuid nüüd on täiesti väljunud kontrolli alt ja seetõttu on oluline, et et me ühendame oma jõud ja kõik seal tegutsevad partnerid ühendavad oma jõud ka Alžeeria, Liibüa, Mauretaania ja ECOWAS-i liikmesriigid. me teeme tihedat koostööd ÜRO Lääne-Aafrika bürooga ja kõigi selle piirkonna riikidega. ka meie tunneme muret Äh, sellepärast et äh, Boko Harami ja Al-Qaeda vahel ähm, mm, seosed nagu tugevnevad, mm, äh, nigeerlased on aktiviseerunud selles Saheli piirkonnas ja me kõik mõistame, et me peame kiiresti tegutsema. mida kauem see olukord jääb kontrolli alt välja, seda raskem saab olema valitsuse taastamine selles piirkonnas. kui me räägime mäetööstusest, ma ei ole päris kindel, äh, kas vastav seadusandlus on juba koostamisel, kuid äh, Euroopa välisteenistuses me väga aktiivselt äh, tegeleme selle maapõuevarade konflikti küsimusega ja teeme koostööd oma arengumaade partneritega selleks, et käivitada mäetööstuse läbipaistvuse algatus EITI et suurendada veelgi läbipaistvust selles äh, tegevusvaldkonnas, et saada ülevaadet sellest, kuhu raha liigub, kelle kontrolli all ta on. Äh, me oleme keskendunud sellele teemale ja meil on mitmeid erinevaid algatusi selles valdkonnas. lühidalt Sudaani kohta. Äh, kas me peaksime andma sõjale ka võimaluse? Ehm, põhjus, miks viimase aasta jooksul on olukord halvenenud, tegelikult on põhjuseid mitu, osaliselt seetõttu, et mõlemal osapoolel puuduvad kogemused taolises olukorras tegutsemiseks. Ehm, Lõuna-Sudaani suveräänsus on uudne staatus, nende jaoks kallis, nad tahavad seda kindlustada. Põhja jaoks on aga eksistentsiaalne oht, et ka ülejäänud osa selle riigist laguneb seega mõlemal osapoolel oma tugevad põhimõtted ja seetõttu äh, nad ei ole valmis kompromissiks. kuid äh, sellele vaatamata kogemused on näidanud, et äh, selliste erinevuste lahendamisel jõust pole kasu. mõlemad osapooled on ilmselt sellest aru saanud ja on oluline et nad nii kiiresti kui võimalik pöörduvad tagasi läbirääkimiste laua taha. mida kauem nad jõudu kasutavad, eh, seda rohkem probleemid eh, süvenevad. meil on siin veel kolm küsimuse soovi. samas te ütlesite, et te peate varsti ära minema. ehk siis kuulame kõigepealt küsimused ära ja siis proua Marsten vastab ka enda poolt veel härra Mauro, kas te soovisite sõna? Eh, suur tänu, härra esimees. jah. mind nüüd küll üllatas see, mis ma siin kuulsin selle konflikti kohta Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel. mina nimelt mõtlesin, et tegemist on asümmeetrilise konfliktiga, mille puhul just kart-, Batumi regioonile võiks väga palju etteheiteid teha. jah, ma saan aru, et väga tähtis on jääda tasakaalus seisukoha juurde ja nõuda rahuprotsessi algatamist, kuid ma arvan, et et ei piisa nüüd lihtsalt sellest, et me ütleme, et äh, teistel regioonidel on ka vähe kogemusi, mulle lihtsalt on jäänud mulje, et valitsus Khartoumis äh, et tema puhul ei ole puudu mitte kogemustest, vaid ta lihtsalt lõikab kasu mängudest ajaga, viivitamisest ja see toob endaga kaasa lihtsalt olukorra kontrolli alt väljumise. ÜRO Julgeolekunõukogu puhul jah, me võime loota, et jõutakse kokkuleppele, kuid ka Julgeolekunõukogus on üks liige Hiina, mis võidab äh, igasugustest viivitustest. sellepärast ma tahaksin teie käest teada saada järgmist Euroopa Liidu roll, milline see on? kas toetatakse lihtsalt seda, mida siin just äsja öeldi, et äh, ilmtingimata on vaja saavutada tasakaal või ollakse ühel nõul selles suhtes, et kui on tegemist asümmeetrilise konfliktiga, siis tuleks ka Lõuna-Sudaani püüdlusi toetada selle ja tuleks ju aru saada ka Lõuna-Sudaanist, mis tahab lihtsalt mõistlikku riiki üles ehitada. ma arvan, et seda küsimust tuleks esitada, sellepärast et täiesti üllatav on see praegune olukord. võib ju juhtuda, et järgmisel korral on võib-olla olukord hoopis teistsugune, kus meil pole mitte mingit mänguruumi ja kus tuleb tõesti kohe hakata tegutsema. suur tänu, härra Mauro ja nüüd proua Lösing, palun. jah, suur tänu mul tuleb tunnistada, et olen väga üllatunud äh, sellest, et kolleegid on nii üllatunud. sest äh, tulen tagasi selle juurde, mida ütles proua de Kaiser. Euroopa Liit toetas ju Lõuna-Sudaani eraldumist ja nõudis ka seda just nende probleemide pärast, mis olid päevakorral. see piiriprobleemi küsimus äh, Äh, naftarikkaste äh, regioonide vahel, eriti just Abei puhul. see kõik oli ju kohe alguses, konflikti alguses teada ja oli täiesti selge, et neid probleeme pole lahendatud ja et neid probleeme ei ole võimalik ka lähitulevikus lahendada. nii et mind häiris nüüd küll tõesti siin, ähm, et te ütlesite, et te olete üllatunud sellest, mis seal toimub mul on nüüd aga paar konkreetset küsimust, äh, mida tahaksin äh, esitada selleks, et saada täpsustusi meie külalistelt. tahaksin teada saada, milline on äh, Tšuubasse saadetava Euroopa Liidu operatsiooni planeerimise seis et milline peaks olema selle operatsiooni ülesanne või mida on täpselt ette nähtud. siis veel, kas on ka Euroopa Liidu liikmesriigid mõelnud äh, abeis Euroop-, äh, ÜRO jõududega liituda, suur tänu, proua Lesing ja viimasena proua Munis. Gracias, presidente. El señor Mario Mauro ha dicho. Suur tänu härra esimees. Maarja Mauro selgitas väga selgelt, milline on meie probleem. Euroopa Liidu roll Sudaanis, Lõuna-Sudaanis, tegemist on protsessiga, mida me oleme kohe algusest peale jälginud ja me peaksime üritama säilitada oma tähtsat rolli selleks, et see protsess lihtsalt ei kaoks ära kogu selle riigi eh, dünaamikas härra Vestkott äh, ütles, et ECOWAS on palunud Euroopa Liidult abi selleks, et säilitada kogu regiooni stabiilsust. mina tuleksin praktiliste küsimuste juurde. meil tuleb äh, ka siin komisjonis äh, rääkida eelarvest ja stabiilsusmehhanismile eraldatud vahendeid kärbiti suurel määral. see on vahend, mida tuleks kasutada äh, praeguse konflikti puhul, sama kehtib ka arenguabimeetme kohta. Neid vahendeid kärbiti, äh, kuigi oli täpselt juba paika pandud, kui palju vahendeid järgmisel aastal oleks vaja nii et tahtsin äh, teada saada härra Festkotilt, et kas meil on võimalik saada toetust kõikidele nendele erinevatele poliitikatele, mida äh, nõutakse stabiilsuse tagamiseks ja suhete arendamiseks. kas te arvate, et meil on piisavalt vahendeid ja kas te olete nõus Euroopa Komisjoniga, mis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveks ja tegelikult ka järgmise mitmeaastase finantsperspektiivi puhul on suuri kärpeid ette näinud? seda hoolimata sellest, et Euroopa Liit on nii poliitiliselt kui ka majanduslikult kohe algusest peale olnud väga palju kaasatud. suur tänu ja nüüd proua Maarsen, teil on võimalus äh, vastata küsimustele ja teha kokkuvõte. suur tänu, ma üritan vastata küsimustele Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta kõigepealt äh, proua De Kaiser äh, väga isiklik ja väga läbinägelev märkus, miks on viimase aasta jooksul olukord nii halvaks muutunud, mida oleks pidanud rahvusvahelised partnerid tegema või jätnud tegemata. ja üks põhimõttelisi aspekte minu arvates on see, et äh, meie probleemiks on mõlema valitsuse poolel sügav usaldamatus ja pole üllatav, et pärast aastakümneid kestnud kodusõda selline usalduse puudus on tekkinud ja me ei tohiks alahinnata seda suurt väljakutset, äh, mis meie ees seisab, kui me tahame neid tuua läbirääkimiste laua taha. mõlema riigi valitsused on andnud lubaduse äh, töötada lähtudes kahe elujõulise riigi kontseptsioonist, kuid tegelikkuses on nad korduvalt kasutanud niisuguseid lühiajalisi taktikalisi võtteid ja mitte strateegilist lähenemist, mis toetuks nimetatud kontseptile. Ähm, Beki äh, äh, paneel on viimase kaheksateist kuu jooksul teinud väga palju head tööd ja pannud mõlemad osapooled alla kirjutama mitmeid kokkuleppe, piiri märkimise kokkuleppe, äh, mis on parafeeritud, samuti leppe teiste riikide kodanike staatuse kohta, äh, abiei olukorra kohta, ühise piirivalvesüsteemi kohta, mitteagressiooni kohta ja nii edasi. ma võiksin jätkata nende loetelust. kuid peamiseks probleemiks on see, et neid kokkuleppeid ei ole ellu viidud või on ainult osaliselt ellu viidud. ja see toob meid tagasi küsimuse juurde, kas kahe riigi valitsusel on seda poliitilist tahet, mis on vajalik selleks. miks nad on valinud äh, Äh, sõjatee ja mitte rahutee, miks nad ei ürita rahumeelselt lahendada oma probleeme, selle asemel, et kasutada sõjaväejõudu. ja kas nad näevad ka kaugemale nendest lühiajalistest taktilik-, taktikalisest eesmärkidest ja hindavad kõrgelt ka seda vastastikust sõltuvust, nii nagu see on, samas säilitades kaks äh, elujõulist riiki Ähm, märtsi keskel tekkis seega optimistlik hetk, kui mõlemad osapooled äh, seoses nafta läbirääkimistega nõustusid et on väga raske leida lahendust sellele, mida Khartoum küsis ja mida juba sai pakkuda tasuna selle torujuhtme kasutamise eest äh, selle ülemineku korras. ja äh, kooskõlas president Beki äh, ettepanekuga äh, mm, lepiti kokku, et kaks osapoolt <clears throat> pöörduvad taotlusega rahvusvahelise ringkonna poole, äh, kas on võimalik saada abi kahe kolmandiku võrra. Ähm, ja Khartoum annaks siis omalt poolt ühe kolmandiku. ja Salva Kiia, president Salva Kiia, kui ta külastas märtsis Brüsselit esitati sama küsimus eh, ja oli iga pettust valmistav, et kuigi edu on saavutatud, siiski piirialadel olukord eskaleerus, mis viis kokkupõrgeteni kahe riigi armeede vahel. kui me räägime Hiina rollist, meil on Hiinaga suured ühised huvid kuna me julgustame mõlema riigi valitsust töötama välja rahumeelset lahendust äh, veel lahendamata küsimustele. Hiinal on tugev mõju Khartoumis, äh, kuna Khartoumiga on Hiinal strateegiline partnerlus juba kaheksakümnenda aastate lõpust, kuid Hiinal on ka nüüd märkimisväärne huvi Lõuna-Sudaanis. Hiina on hakanud proaktiivsemalt tegutsema, äh, kuna kõik Hiina ettevõtjad on otseselt mõjutatud konfliktist kahe riigi vahel. ka meie oleme püüdnud suhelda Hiina ametivõimudega selles küsimuses nii palju kui võimalik ja Hiinal on oma eriesindaja Sudaanis ja oleme üritanud teha koostööd Hiina esindajatega ja Hiina toetab ka MEC-i äh, kõrgetasemest paneeli ka rahvusvahelised ringkonnad on Beki äh, paneeli toetanud ja võib-olla saaks anda veelgi suurema panuse, et äh, neid poliitiliselt veelgi toetada äh, alternatiivse torujuhtme ehitamise võimalus läbi Keenia. Lõuna-Sudaani valitsus on viimasel ajal öelnud, et nende eelistuseks oleks siiski kõigepealt saavutada kokkulepe Hartumiga äh, mõistlikel ja õiglastel tingimustel, nii nagu nad neid nimetavad, kuid nad tunnevad muret ka Sudaani valitsuse meetmete pärast, äh, kuna mõningad Lõuna-Sudaani naftasaadetised on konfiskeeritud teel äh, Sudaani sadamatesse viimasel ajal on üha rohkem märke sellest, et et neile tundub, et, et alternatiivne torujuht e, läbi Keenia oleks ilmselt e, parem valik. E, algselt räägiti, et selleks kulub aasta, siis praegu tundub, et kõige vähemalt kaks-kolm aastat, võib-olla isegi rohkem aega ja seega selle variandi teostatavus on veel kaalumisel, kuid Lõuna-Sudaan äh, on andnud märku, et nad suhtuvad sellesse võimalusse tõsiselt. rääkides nüüd humanitaarabi äh, mobiliseerimisest Sudaani ja Lõuna-Sudaani kodanike jaoks, ma tean, et Euroopa humanitaarabi ameti jaoks on see oluline ülesanne, meil on oluline programm Darfuris ja ka Lõuna-Sudaanis, kuid kahjuks Lõuna-Sudaanis humanitaarprobleemid äh, on väga kiiresti kasvanud, äh, kuna on tekkinud erinevate etniliste rühmituste vahelised konfliktid, näiteks džungli osariigis, äh, kui põgenikud tulevad ka üle piiri, probleemid on ka põhja pool Äh, seda kõike lisaks äh, üldisematele probleemidele seoses toiduainetega varustamisega. Äh, seega humanitaarprobleemid on niivõrd tõsised, et ilmselt on vaja rahvusvaheliselt doonorilt paluda suuremat humanitaarabi. kui me räägime Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust ja Lõuna-Sudaani liitumisest Cotonou lepinguga, vastavalt Cotonou lepingule, kui nad liituvad selle lepinguga, siis nad peavad töötama ka selle nimel, et äh, ratifitseerida ja allakirjastada roomastatud. me loodame, et Sudaan ja Lõuna-Sudaan suudavad oma erimeelsustest kiiremini üle saada. Äh, äh, Lõuna-Sudaanis nüüd valitsemissektoris saavutatud edu kohta meile endiselt teeb muret Äh, inimõigustega, inimõiguste probleemide mm, SPLM-iga. see on osaliselt seotud äh, küll ülemineku ajast äh,, nii-öelda partisanisõjast äh, mm, demokraatlikele äh, kutselise armeele ja me tunneme head meelt, et Lõuna-Sudaani valitsus on tunnistanud, et neil on probleeme ja on valmis paluma abi see on äärmiselt positiivne suhtumine. kui me räägime valitsemisest üldisemalt, siis Lõuna-Sudaani valitsus on äh, moodustanud põhiseaduse läbivaatamise komisjoni, mis peab töötama äh, põhiseaduse äh, koostamiseks ja äh, sellesse on kaasatud ka mitmed väiksemad opositsioonierakonnad. ja kuigi selle komisjoni tööd on varjutanud piirikonfliktid Sudaaniga, peaksime me oma poolt tegema kõik selleks, et toetada seda ettevõtmist, nii nagu ka inimõiguste komisjoni tööd Lõuna-Sudaanis ning aitama kaasa ka kohtunike koolitusele. nafta küsimus, Lõuna-Sudaan ja naftatarnete katkemine olukord tekkis oluliselt äh,, osaliselt seetõttu, et möödunud aasta detsembris oli see seotud Addis Abebas toimuvate läbirääkimistega ja Khartoumi valitsus teatas, et ta kavatseb Sudaani sadamates konfiskeerida Lõuna-Sudaani naftasaadetusi, väites, et Lõuna-Sudaan ei ole maksnud transiitmaksu Khartoumi valitsusele juba juulikuust alates kuigi läbirääkimised olid käimas, väitis Khartoum, et nad ei ole raha saanud ja sa-, Lõuna-Sudaan väitis aga, et läbirääkimised kestavad. alles olukord halvenes ja jaanuarikuu lõpus otsustas Lõuna-Sudaan äh, katkestada oma naftatootmise, väites, et Khartoumi valitsus lisaks äh, Äh, Sudaani sadamas konfiskeeritud äh, naftasadadestega on esita-, ehitanud ka äh, äh torujuhtmele kõrvalharu ja nad väitsid, et nad ei saa eksporditava nafta pealt tulu ja seetõttu otsustasid kogu tootmise lõpetada. see oli äärmiselt drastiline otsus ja väga vähesed uskusid, et Lõuna-Sudaani valitsus sellise drastilise sammu võtab, aga nii see läks ja see on toonud Lõuna-Sudaanile kaasa väga tõsiseid äh, majanduslikke tagajärgi, rahvusvahelised ringkonnad ja doonorid ja ka Euroopa Liit on öelnud, et me ei saa äh, äh, Lõuna-Sudaani selles olukorras palju aidata, arvestades, kui palju tulu on saamata Kaftast, kuid samas me ei tohi unustada ka, milline saab olla selle olukorra mõju äh, kõige kergemini haavatavatel kodanikerühmitustele Äh, ja selle kohta on olnud ka väga palju sõnumeid ajakirjanduses. ka äh, Sudaanis on ees tõsine majanduskriis, äh, kuna valuutareservid on vähenenud ja nad on ilma jäänud ka väga suurtest naftavarudest ja põhja pool äh, on äh, nende valuutad kiiresti äh, devalveerinud ja välisvaluutavarud vähenenud. seega olukord on igati murettekitav, Khartoum ja Juba vaatavad teineteise poole ja um, ootavad, kes esimesena kokku variseb. seega majanduslikud tegurid on äärmiselt olulised äh, ka poliitilise olukorra kujunemisel ning läbirääkimiste kulu määramisel. kas me peaksime rohkem toetama Lõuna-Sudaani? Lõuna-Sudaani iseseisvuse äh, kehtestamise alast me oleme püüdnud äh, liikuda tasakaalustatud, kõikehõlmava äh, tegevuse teed. me ei taha jätta muljet, et pärast Lõuna-Sudaani iseseisvust oleme selja pööranud Sudaanile, et meid enam see ei huvita, me oleme pööranud oma pilgu ainult Lõuna-Sudaani poole. me mõistame, et Lõuna-Sudaani stabiilsuse säilitamiseks on oluline et arvestades lõuna ja põhja vahelist suurt sõltuvust, äh, jätkuvalt toetame mõlemat riiki ja ei eelista ühte teisele. see on olnud meie tegevuse loogika. loomulikult äh, Lõuna-Sudan on eriti vaene riik ja me oleme andnud endast parima, et anda arengu ja humanitaarabi sellele riigile. Ähm, tegelikult sündmuste areng ei oleks pidanud meid üllatama, sest nii Abiei ja ka äh, Sinise Niiluse osariigi äh, probleem ei olnud ka selle vaheperioodi jooksul lahendust leidnud ja seetõttu on õige väita, et et äh, Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse osariigi protokolli ei ole täielikult ellu viidud, vaatamata nendele konsultatsioonidele, mis toimusid SPL jõudude laialisaatmise küsimuses ja selle tulemusena on olukord muutunud raskemaks selles kahes osariigis. abi probleem on eriti terav ja oluliseks sammuks edasi oleks, kui Khartoum ja Juba viiksid oma julgeolekunõud sealt välja Eh, nii nagu on oleks pidanud tegema juba eelmise juunikuus saavutatud kokkuleppe alusel, Lõuna-Sudaan ei ole seda teinud ja uue Julgeolekunõukogu resolutsiooni alusel me loodame, et Hartuur viib oma jõud välja ja siis Mbeki kõrgetasemeline paneel saab hakata arutama abiei lõppstaatuse küsimust. küsimus Euroopa Liidu missiooni kohta Lõuna-Sudaanis äh,. Äh, ÜKJP missiooni kavandamine on jõudnud juba äh, lõppstaadiumisse äh, selleks, et tagada julgeolek ka Juba lennujaamas. Äh, tegemist on projektiga, äh, mille me loodame väga kiiresti ellu viia. selleks, et tagada äh, Juba lennujaama julgeolek. ja see saab olema Euroopa Liidu poolne konkreetne toetus. ja lõpuks kas Euroopa Liit ja liikmesriigid saaksid eraldada äh, ka omapoolseid äh, jõudusid äh, ÜRO jõududele abieisse. ÜRO jõud on seal põhiliseltetiooplastest koosnevad, on ka tsiviil isikuid, kes on teistest riikidest, võib-olla heaks võimaluseks oleks seoses ühise piirikontrolli ja seiremissiooni raames äh, saata sinna rahvusvahelisi vaatlejaid. ja see võimaldaks enamatel riikidel, sealhulgas ka Euroopa Liidul, osaleda selles programmis. Madam Marston. suur tänu, proua Marston. nii palju siis sellest päevakorrapunktist teeme minutilise pausi. okei okay,, colleagues, we can start. kolleegid, alustame järgmise päevakorrapunktiga, arvamuste vahetus Albaania asepeaministri ja välisministriga ning Euroopa integratsiooniministriga ja Euroopa Liidu integratsioonikomisjoni esimehega Albaania parlamendist, kes esindab opositsiooni. me räägime Albaaniast ja nende liitumisprotsessist tere tulemast Albaania poliitikutele meie komisjonis. rõhutan seda, et see, et kohale on kutsutud nii valitsuse kui opositsiooni esindajad, näitab, et Euroopa Parlament toetab tugevalt konstruktiivset dialoogi Albaanias. see on võtmeelement kaheteistkümnest liitumisprioriteedist ning see on ka märk toimivast demokraatiast. ma õhutaksin ka Albaania poliitilisi jõude töötama Albaania integratsiooni nimel Euroopa Liiduga, eriti tuleb siin rõhutada demokraatia konsolideerimist, parlamendi suutlikkuse tõstmist ning poliitilise tolerantsi õhkkonna loomist. samuti kutsuksin ma üles eh, valimisreformi kiiresti läbi viima Euroopa Parlament ja Euroopa Liit peaks minu arvates õhutama Albaaniat ka mängima konstruktiivset rolli regionaalse stabiilsuse säilitamisel ning nad peaks panustama ka pingete maandamisse selles piirkonnas, eriti pidades silmas viimaseid sündmusi selles piirkonnas endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias, aga ka Kosovos. nüüd annaksin sõna asepeaministrile ja välisministrile härra Hatši Nastole. vabandust minu halva albaania keele pärast, ütleb kõneleja. selle järel saab sõna ka Euroopa integratsiooniminister, aga kõigepealt härra asepeaminister. suur tänu, härra esimees. auväärsed komisjoni liikmed. mul on väga meeldiv teie komisjoni ees täna kõnelda ning teile teada anda, positiivsest ja olulist, olulistest arengutest Albaanias. ning tutvustada teile ka Albaania regionaalpoliitikat, pidades silmas seda, et Albaania üritab liituda Euroopa Liiduga. koos minu kolleegidega siin Euroopa integratsiooniminister proua Bregu ning Euroopa integratsioonikomisjoni eh, esimees äh, aitavad mul tutvustada praegust olukorda ning vastata teie küsimustele. kõigepealt tahaksin teid tänada, härra esimees, selle ürituse organiseerimise eest, tänaksin ka kõiki komisjoni liikmeid selle eest, et nad on pühendunud Euroopa integratsioonile Albaanias ning Lääne-Balkanil üldisemalt. Euroopa integratsiooniprotsess on Albaania inimeste jaoks oluline prioriteet, see ühendab meid Äh, äh, meie ühiskonna poliitilisel ja majanduslikul ümberkujundamisel. eelmisel kuul, eel-, eelmisel sügisel kirjutasid äh, poliitilised jõud alla kokkuleppele, edendamaks konstruktiivset poliitilist dialoogi parlamendis. me üritame poliitilisest patiseisust riigis üle saada ning meid on selles aidanud ka Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Komisjon ning ka Euroopa Parlamendi saadikud me kõik usume, et kahe, kaheteistkümne võtmeprioriteedi ellurakendamise eh, tee, eh, mis võeti vastu kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Komisjoni poolt, sinna tuleb, eh, sellesse tuleb kaasata nii opositsioon, valitsus kui ka kodanikuühiskond. seda rõhutas ka laienemisvolinik härra Füüle, kui ta hiljuti käis Tiranas. mis puudutab tulevasi parlamendivalimisi, siis kõik parteid on rõhutanud, et nad kavatsevad tagada, et valimised vastavad põhiseaduse sõnale ja vaimule. pidades silma, äh, silmas koostööd parlamendis, siis see on olnud hädavajalik äh, reformide läbiviimiseks Albaanias. pärast kõikide sisusrühmadega konsulteerimist võeti vastu riiklik tegevuskava ning rakendati ellu meetmed selleks, et progress jätkuks. parlamentaarse reformi läbiviimine äh, on kaasa toonud neljakümne kolme reegli ning kahekümne seitsme artikli muutmise äh, meie kodukorras. samuti on suurendatud parlamendi öö, äh, tähtsust Euroopa Liiduga seotud küsimustes. kõik küsimused, kus on vaja kvalifitseeritud häälteenamust, võeti vastu suure konsensusega ning ühiselt kõik, kõik pooldavad eh, ka nende tulevaste küsimuste vastuvõtmist, kus on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. ombudsman, mis oli üks kaheteistkümnest prioriteedist, on juba tööle pandud ning ta on hakanud oma suure, suurt tööd juba ka tegema samuti viime me läbi oma valimisreformi koos rahvusvaheliste ekspertidega. selle käigus on juba vastu võetud mitmed muudatused vastavalt OSCE soovitustele. me oleme poliitiliselt pühendunud valimisreformi õigeaegsele läbiviimisele enne järgmisi valimisi. see on võtmetähtsusega reform ning see jõuab varsti lõpule. mis puudutab avalikku halduse reformi, siis keskendume eelkõige tsiviilteenistuse seaduse muut-, parandamisele ning suutlikkuse tõstmisele. oluliselt on edasi jõutud õigusriigi küsimustes, kohtureformi äh, tegevuskava on vastu võetud ning paika on pandud ka sellele järelevalvesüsteem. mis puudutab kohtusüsteemi tõhusust, siis vahenduskomisjon on hakanud tegutsema. õigusabikomisjon on, parandab ka äh, juurdepääsu äh, õigusele. ning samuti on tööle pandud järelevalvekomisjon. Äh, kontrollimanuaal on vastu võetud, neid peaks läbi viima Justiitsministeeriumi ametnikud ning see parandab ka kohtusüsteemi läbipaistvust. korruptsioonivastane võitlus on ka üks Albaania valitsuse prioriteete ning keskendume siin õigusliku ja operatiivraamistiku loomisele ning institutsionaalse koostöö parandamisele, tagamaks, et me siin valdkonnas ka edasi jõuaksime. nüüd andmekogumise ja töötlemissüsteem on arend-, väljaarendamisel, erakonnad üritavad kokkuleppele jõuda ka äh, avalike tegelaste ning kohtunike puutumatuse äravõtmise asjus. me oleme edasi jõudnud institutsionaalse koostöö valdkonnas organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, õiguskaitseorganite tugevdamises, salakaubanduse vastases võitluses ning üritame õiguskaitseorganite koostööd parandada, mis puudutab intellektuaalomandi õigusi üritame parandada õiguslikku raamistikku. detsembris kaks tuhat üksteist pandi tööle äh, intellektuaalomandi õiguste volinik. Äh, me tegeleme kompensatsiooni küsimustega. Albaanial on korralik äh, inimõiguste alane õiguslik raamistik, see puudutab ka vähemuste õiguste kaitset ning me teeme jõupingutusi, et see raamistik ka ellu raame-, rakendataks. oktoobris kaks tuhat üksteist viidi läbi rahvaloendus vastavalt rahvusvahelistele standarditele. see küsimustik sisaldas ka etnilise päritolu ning religioosse taustaalaseid küsimusi. Need on aluseks enesemääramisele, äh, enesemääratlusele. ning me üritame kohandada oma poliitikaid etniliste vähemuste asjus vastavalt uuele statistikale. mis puudutab romide vähemust, siis teeme jõupingutusi riikliku strateegia ja tegevuskava ellurakendamisel romide kaasamiseks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist. mis puudutab äh, kodust ilma jäänud roomide peresid, siis äh, kaitseministeeriumilt on see läinud äh, üle võrdsete võimaluste ja tööhõiveministeeriumile. Äh, need pered on paigutatud sotsiaalmajadesse. sekkumine sektorites nagu haridus, tervishoid ja teised vajalikud teenused on ka vajalikud. olulisi samme on astutud tõstmaks teadlikkust soopõhise vägivalla asjus, samuti seksuaalvähemuste õiguste asjus, laste õiguste asjus ning puuetega inimeste õiguste asjus. meil on kavas vastu võtma, võtta meetmed seksuaalvähemuste kaitseks juba maikuus ning meil toimub homofoobia vastane festival kolme päeva pärast. auväärsed saadikud, me oleme kindlad, et käesolev aasta, mil me tähistame Albaania iseseisvuse sajandat aastapäeva, on oluline teetähis ka meie Euroopa integratsiooni teel. kaks tuhat kaksteist on meie võimaluste aasta, me oleme pühendunud koostööle, et sellest võimalusest saaks ka reaalsus. me oleme saavutanud nii mõndagi kõikides nendes valdkondades ning me oleme teadlikud ka eesseisvatest väljakutsetest. me oleme tugevdanud koostöövaimu ning see on tõesti kestlikuks muutnud, kõik äh, osapooled tunnevad ennast vastutavat selle Albaania projekti eest. me oleme pühendunud sellele, sellel teel edasiliikumisele nüüd äh, üldised arengud Lääne-Balkanil. Albaania panustab aktiivselt regionaalsesse koostöösse ning mängib olulist rolli leppimisprotsessis selles piirkonnas. me usume, et integratsiooniprotsess on kõige parem raamistik kõikide mineviku ja praeguste probleemide lahendamisel äh, nende riikide vahel. see on kõige parem vastumürk ekstremismile mida on viimastel aegadel jällegi täheldada võimalik selles piirkonnas. mai, kümnendal mail võttis Albaania parlament vastu seaduse, mis puudutas EULEX-iga koostööd. ning see on selge näide sellest, et me oleme pühendunud koostööle, mis puudutab Euroopa Nõukogu raportit detsembrist kaks tuhat kümme ja mille koostas senaator Dick Martin see koostöö peab olema põhjalik, et need küsimused ja süüdistused tõesti lõpuks lahenduse leiavad, leiaksid. Albaania osaleb aktiivselt kõikides regionaalsetes algatustes, tugevdamaks koostööd naaberriikidega, regionaalset, tugevdamaks regionaalset turgu ning äh, tugevdamaks koostööd Euroopa Liidu ja NATO-ga, ehitamaks energiainfrastruktuuri ning eemaldamaks kõik nii füüsilised kui mittefüüsilised tõkked integratsiooni ja kommunikatsiooni ees. Euroopa Nõukogu ministrid kohtuvad paari päeva pärast loosungi öö, äh, ühinenud mitmekesisuses all. Albaania osaleb seal samuti. meil on väga head suhted naaberriikidega, sest see on ka oluline osa meie teest Euroopa Liidu suunal eriti pöörame me tähelepanu just suhetele nende riikidega, sest meil on ju ühine tulevik. ning etnilised albaanlased nendes kõikide, kõikides nendes riikides aitavad kaasa ka rahumeelse koos eksisteerimise ja tolerantsi kasvatamisele. me töötame selle nimel, et suurendada stabiilsust selles piirkonnas ning mängime seal tõesti olulist rolli. suur tänu! nüüd annan sõna härra Bušatile, tema kommentaarideks. Mr Chair, honorable members of esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, mul on väga hea meel täna siin viibida ja arutada teiega, vahetada mõtteid Albaania teel. Euroopa Parlament ja teie komisjon on aktiivselt julgustanud meie riiki ja uute reformide läbiviimisel kooskõlas Albaania rahva suure enamuse soovidega. opositsiooni liikmena, äh, parlamendi Euroopa Integratsiooni Komisjoni esimehena tahaksin kasutada ennast võimalust, et veel kord korratada sõnumit, et meie peame eurointegratsiooni protsessi meie riiklikuks prioriteediks, mis eeldab erinevate ühiskonnaliikmete panust arvestades seda möödunud aasta novembris eh, eh, parlament võttis vastu poliitilise kokkuleppe eh, Äh, mille järgi märtsi lõpuks tuleks lõpule viia äh, valimisreform, parlamendireform ja nende seaduste vastuvõtmist nõuavad kolme viiendiku enamus. me oleme äh, panustanud ka kaheteist prioriteedi tegevuskava läbivaatamisse Äh, mis on ette nähtud Euroopa Liidu, Euroopa äh,, Albaania Euroopa Liidu liikmelisuse avaldusega. mõelda sellele, mis on toimunud novembri ja tänase päeva vahel, mitte päris nüüd opositsiooni äh, prisma läbi võime järeldada, et novembri keskpeal saavutatud poliitiline kokkulepe on taganud ainult mõned tulemused, näiteks ombudsmani valimine ja mitmete seaduste vastuvõtmine, mis nõuavad kolme viiendiku enamust äh, kuid siiski arvestada seda, et tähtpäev viis, viieteistkümnes mai on läbi, e, ei ole valimisreform läbi viinud. valitsev partei ei ole suutnud arvestada kõiki neid soovitusi, mis neile tehti e, keskvalimiskomisjoni koosseisu moodustamisel, arvestades e, seda, et on vaja erapooletult rakendada valimisseadus. samad soovitused, mis puudutasid valimisvaidluste lahendamist mida tuleb arvestada ka selleks, et tagada äh, efektiivne äh, vaiede lahendamine ja tagada ka seaduse õiglane täitmine meie arvates valimiste läbiviimine kooskõlas rahvusvaheliste normidega on Albaania jaoks keskselt prioriteetne ülesanne äh, ka meie Euroopa liikumise teel, kuid samuti signaaliks selleks, et me äh, oleme lahti löönud nendest kibedatest kogemustest varasemates valimistel ja me seetõttu leiame, et valimisreform tuleb lõpule viia enne, kui parlament hakkab vabariigi presidenti valima. samuti tähtis on rõhutada ka see, et parlamentaarse reformi töö ei ole lõpule viidud. demokraatlike ühiskondade kogemus näitab, et hästi toimiv parlament sõlt-, vajab äh, konsensust ja eeskirju, millest juhindatakse parlamendi tegevuses kui me räägime salajasest hääletusest äh, nende inimeste puhul, kes äh, teenivad äh, sõltumatusasutustest ja kui parlam-, peaminister äh, äh, kõnele parlamendi, siis parlamendi äh, juhatajal peaks olema võimalus vastata. kui me räägime isikutest, kes teenivad sõltumatust asutustest, siis nende puhul Äh, parlamendi osalemine on oluline, arvestades seda, kuidas need asutused on moodustatud. ja seetõttu tuleb täita kolmandat prioriteeti, mis näeb ette äh, korralikku kuulamist ja hääletust äh, parlamendis, põhiseaduslike ametite määramiste ja kõrgema kohtu, kohtunike määramisel kui me räägime äh, meie kõrgemast kohtust ja põhiseaduskohtust, siis äh, nende äh, ametikohta määratavad isikud on olnud sageli politiseeritud ja olnud parlamendi valitseva enamuse suunatud. kui me räägime põhiseaduskohtust ja kõrgemast kohtust, siis põhiseaduslik kohus on endiselt kaheksaliikmeline ja mitte üheksaliikmeline, mis tähendab seda, et ta ei saa enamuse otsuseid langetada Äh, äh, nõukogu juhtib äh, aseesimees, meie kõrgemas kohus on kuusteist liiget seitsmeteistkümnenda liikme asemel ja seetõttu valitseva enamuse kõrged isikud ei kavatse neid äh, kohti täita enne äh, vabariigi presidendi valimist. see kõik näitab veel kord, kui oluline on tagada sujuv äh,, kõiki kaasav valimisprotsess äh, vabariigi presidendi valimistel, mis on kooskõlas kodanike soovide ja põhisoovidega. see on lakmustestiks ka äh, riigi ja võimu vahel äh,. presidendi roll on olulise tähtsusega neljas valdkonnas, arvestades seda, et rahvusvahelised ringkonnad on Albaania demokratiseerimise teel töötanud. kohtuvõimud, julgeolek, kaitse ja diplomaatiline teenistus lisaks sellele on oluline saavutada ka kriitiline mass teistes reformivaldkondades, avalikus halduses, võitluses korruptsiooni vastu, kohtunikkond, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu, omandiõigus, inimõigused, erilise rõhuasetusega romidel ja mittediskrimineerimine. lugupeetud komisjoni liikmed, me oleme valmis ka kõrgete ametlike äh, puutumatust Äh, kaaluma kooskõlas rahvuste normidega ja me jätkuvalt panustame teiste seaduste vastuvõtmisse, mis nõuavad parlamendi kolme viiendiku enamust ja nende reformide läbiviimist ning kontrolli nende reformide korraliku läbiviimist läbi tõhustatud institutsioonide vahelise koostöömehhanismi. samal ajal me nõuame, et valitsus, äh, et ta tegutseks oma sõnade järgi, kuna aeg tiksub kiiresti. meie soov on tähistada Albaania iseseisvuse sajandat aastapäeva äh,, arvestades ka albaanlaste Euroopa-suunalisi soovi. suur tänu ja ma olen valmis ja teie käsutuses küsimustele vastamisel. okei okay,, please, madam Bregu, minister of Euroopa. proua Bregu, Euroopa integreerimise alane minister. Honorable chair honourable members of European Parliament uh.... lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, ma arvan, et oli viimane aeg ka teie jaoks meid kõiki koos näha, mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid lihtsalt näidata meie koostöövalmist, koostöövalmidust, seda kõikehõlmatust, mida me juba novembrikuus tuleme kasutanud ja mul on väga hea meel, et me täna äh, esindame siin nii enamusvalitsust kui ka opositsiooni. ja mina isiklikult äh, olen väga nautinud novembrikuust toimuvat koostööd, me oleme tõesti härra Bushadiga tihedalt koostööd teinud selleks, et välja töötada riiklikku tegevuskava, mis arvestab nii härra Bushati komisjoni kommentaaridega kui ka kodanikuühiskonna kommentaaridega, nii et tõesti, tegemist on väga tähtsa ajahetkega Albaania jaoks. asepeaminister ähm, esitles juba põhilisi reforme, mida on alustatud, mida läbi viiakse või mille üle aru peetakse. näiteks valimisreform ta üritab äh, ma-, ära kuulata kõikide osapoolte kommentaare selle valimisreformi läbiviimisel ja arvestab ka OECD ettepanekutega. hoolimata kõikidest nendest vastuolulistest äh, küsimustest, mis tavaliselt poliitilistes protsessides on ka ju olemas, siiski me oleme alustanud dialoogi ja loov-, üritame valimisreformi läbi viia. ja meil on vaja ka kriitilist äh, massi selleks, et Albaanias äh, sellel aastal teha uus samm edasi. kandidaatriigi staatust ei ole meile antud kaks aastat järjest, aga me soovime näidata kõikide poliitiliste jõudude tahet äh, teha samme Euroopa poole ja selle kirjutada ka siis riikliku tegevuskavasse sisse. see kõik on meie jaoks väga tähtis, me näeme uut ühtmeelt, uusi koostöövorme on terve rida seadusi, mis kaks aastat olid parlamenti toppama jäänud aga nüüd on nad kaasatud uude tegevuskavasse, mida me siis esitleme ka Euroopa Komisjonile igal kuul. ja on veel ka teisi seadusi, mis on väga tähtsad meie teel Euroopasse. härra Bushati mainis paari väga tähtsat sõnumit. Äh, puutumatuse küsimused meil on assotsiatsiooni stabiliseerimiskomisjon ja valitsuse nimel ütlesin härra Mirellile, et äh, me oleme valmis ja tahame äh, seda ähm, immuunsuse ärakaotamist äh, äh kaaluda, tegemist on tõesti mõistliku otsusega. ja ma, me jagame meie Albaania parlamendisaadikute arvamust äh, puutumatus, puutumatuse ärakaotamisega ei tohi lõpetada võitlust korruptsiooni vastu. sellega me näitame mitte ainult oma poliitilist sõnavara, vaid me peame seda küsimust ka tõsiselt võtma, tõesti on õige ja viimane aeg selle küsimusega tegeleda ja ma ei näe mitte mingit põhjust seda küsimust edasi lükata on äh, veel ka terve rida teisi tähtsaid reforme, mis on äh, kaheteistkümne prioriteedi hulgas, mida kõik Albaania institutsioonid tõsiselt võtavad. samamoodi nagu ka rakendavad asutused. kuni novembrikuuni pea kõikidel kohtumistel, mida korraldati Äh, toodi välja kõhklusi poliitilise olukorra osas. selle olukorra osas, mis valitses novembrini kaks tuhat üksteist. nüüd äh, dialoog novembrikuust äh, on alguse saanud ja läheb edasi ja as-, ei saa võrrelda seda, mis oli kaks aastat tagasi ja praegu reforme võetakse tõsiselt ja ma isiklikult äh, usun, et äh, meil on ikka veel väga pikk tee käia kuni selle eesmärgi saavutamiseni. ja ma tõesti palun, äh, hinnake meid vastavalt sellele, mida me oleme juba ära teinud ja mida me teeme. ja mulle meeldib komisjoni lähenemine et vaadatakse tulevikku ja jäetakse minevikku kõik need vastuolud, mis meid lõhestasid ja ei viinud kokku. suur tänu, suur tänu meie Albaania külalistele ehm, selle eest, et andsite meile ülevaate poliitilise olukorra kohta Albaanias ja suur tänu, et kinnitasite ka meile, et olete pühendunud demokraatiale, Euroopaga lõimumisele ja territoriaalsele koostööle. tahaksin kõigepealt anda sõna Edward Kukanile, kes on Albaania delegatsiooni esimees ja kes tegelikult algatas selle tänase arutelu. suur tänu, härra esimees! jah, tõesti, on väga tore näha meie kõrgesti austatud külalisi Albaanias ja väga hea on neid näha siin ühise laua taga. see on väga julgustav. ma teen hästi lühidalt, sest muidu tuleks mul korrata seda, mida ma juba varem olen öelnud. on väga hea kuulda häid uudiseid Tiranast. tõesti on viimane aeg aeg jookseb kiiresti, presidendivalimised on ukse ees, eduaruanne on ukse ees, nii et meil on tõesti vaja konkreetseid käegakatsutavaid tulemusi. meil on väga hea meel, et kõik osapooled on kaasatud poliitilisse dialoogi. see on väga julgustav. minul isiklikult on hea meel, et selle asemel, et äh, süüdistada teisi osapooli ebaõnnestumistes, on nüüd äh, tugevdatud poliitilist dialoogi selleks, et jõuda kompromissile viie riigi edasi. see on ainus tee edasiminekuks komisjoni peadirektor Sanino käib pidevalt Albaanias, räägib äh, erakondade esindajatega, volinik Füüle pidas suurepärase kõne Albaania parlamendi ees. nii et äh, ma arvan, et äh, see panus ja see koostöövaim tuleks nüüd tõesti ka konkreetsetesse tulemustesse valada võib-olla ma kordan ennast, aga ma olen tõesti olnud positiivses mõttes kannatamatu, ma tõesti tahan näha, et teie riik teeb edusamme ja homme üldasjade nõukogu teeb oma järeldused ja ma olen kindel, et ta kordab jällegi uuesti, et kui kõik reformid on tõesti ka ellu viidud, et ainult siis on võimalik edasi liikuda. Teil on ka teisi stiimuleid nagu Albaanias sajas aastapäev ja selle tähistamine, nii et äh, võib-olla oleks väga tore, kui te saaksite siis kingituseks kandidaatriigi staatuse. ma võin teile kinnitada, et Euroopa Parlament ja kõik kolleegid on valmis teid aitama, tegema tihedat koostööd, ma arvan, et me oleme seda ka juba mitu korda näidanud nii et äh, minu sõnum teile oleks, et meil on hea meel, et äh, asjad liiguvad Albaanias paremuse poole. ma usun teisse ja ma oleksin veelgi õnnelikum, kui äh, need edusammud tulevikus jätkuksid. suur tänu, härra Kukan, nende positiivsete kommentaaride eest härra Huntis, palun, Albaania raportöör. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin kõigepealt äh, asepeaministrit ja välisministrit tervitada, samamoodi nagu ka Euroopa ka integreerumise ministrit ja opositsiooni esindajat. ma tahaksin teid kõiki siin meie komisjoni koosolekul tervitada ja tänada selle suurepärase informatsiooni eest, mida te meile andsite. on väga hea näha, et te töötate välja meetmed Euroopa Liidu poolt paika pandud kriteeriumite täitmiseks. ma tahaksin teile kinnitada samamoodi nagu ka eelkõneleja, et meie siin komisjonis Albaania sajandal sünniaastal tõesti soovime ka Albaania rahvale saata positiivse sõnumi, öelda albaanlastele, et me soovime anda neile kandidaatriigi staatust ja me tõesti suure huviga jälgime edusamme, mida te teete ja vaatame ka, mida teil on täpselt vaja selleks, et me saaksime teid toetada sellel teel. tänane arutelu on siin tööalane arutelu, me räägime tulevastest arengustest ja sellepärast ma tahaksin keskenduda kahele või kolmele küsimusele. ja ma tahaksin asepeaministrit ega proua ministrit paluda, et te annaksite meile eh, rohkem informatsiooni kui võimalik on nimelt teatud väga tähtsad küsimused. on täiesti selge, et äh, poliitiline kliima on paranenud, see on täiesti selge, seda on näha ka sellest, äh, kuidas te olete siia täna meie ette tulnud, nii et tõesti on näha positiivse samme. varsti toimuvad teil presidendivalimised ja võib-olla saaksite meile rääkida äh, millised on võimalused jõuda kokkuleppele? me nägime, et erinevate poliitiliste jõudude vahel õhkkond on hea. kas on võimalik seda õhkkonda parandada ka presidendivalimiste kaudu? teiseks, te rääkisite valimisseadusest ja selle ümber toimuvast. ma tahaksin teada, kus on nüüd probleeme, te ütlesite, et on raskusi, ma tahaksin teada, mis täpselt on need probleemid, kuidas me saaksime teid toetada? ja kolmandaks, te lõp-, lõpetan kohe selleks, et ka teised kolleegid saaksid küsimusi esitada. juba mõned kuud tagasi toimus äh, teil rahvaloendus ja ma tahaksin teada teie käest, et äh, tulemusi ei ole veel avaldatud milliseid probleeme on loendusega ja kuidas neid probleeme lahendada. ma võiksin veel terve rea küsimusi esitada, sellepärast et Albaania huvitab meid väga, kuid ja ma tahan, et äh, mul oleks võimalik äh, raportööri kirjutada, toetudes äh, parimale võimalikule informatsioonile. ning me soovime, et Albaania jätkaks oma püüdlusi selleks, et selle väga tähtsa aasta lõpuks oleks meil võimalik Albaania rahvale saata suurepäraseid äh, sõnumeid ja selle kaudu siis ka üleüldiselt kogu piirkonna olukorda parandada. ja niimoodi ka siis Albaania rahva heaolu parandada. suur tänu, härra Huntis ja nüüd härra Rootšek, kes on Lääne-Balkani töörühma juht. Thank you, chair. Let me also to welcome our suur tänu, härra esimees, tere tulemast ka meie Albaania sõpradele. kuid ja võib-olla isegi aastaid oleme me kutsunud üles koostööle peamiste erakondade vahel Albaanias, mul on väga hea meel, et kõik te kolm siin kohal olete ning te esindate nii valitsusparteisid kui opositsiooni. Te mainisite, et novembrist on, alates on juhtunud nii mõndagi Albaanias ning seda ka äh, poliitiliste erakondade koostöö tulemusena, äh, dialoogi tulemusena poliitikute ja kodanikuühiskonna vahel. Te mainisite kahteteist peamist prioriteeti, esialgset tegevuskava, äh, parlamentaarse reformi töörühma Äh, mainisite kõiki tähtsamaid reforme, äh, riigiteenistujate reformi, kohtureformi, võitlust korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse vastu, seega te teate küll, kus, millised on prioriteedid. rõhutaksin paari-kolme aspekti. viimase paari-kolme või isegi rohkema aasta peamine probleem oli valimised. loomulikult, iga kord, kui toimusid Albaanias valimised, oli õhus ka potentsiaalne konflikt. nüüd töötate te valimisreformi kallal, mina soovitan teil nõustuda OSCE Odiiri soovitustega. sest oluline on, et valimisreformis jõuaksid kokkuleppele kõik Albaania poliitilised erakonnad, aga veel olulisem on see, et järgmise aasta parlamendivalimisteks toimiks kõik juba sujuvalt. et ka rahvusvaheline üldsus, ka Euroopa Parlament saaks näha, et te olete ka tegelikult reaalsuses valimisreformi elluviimises kuhugi jõudnud. ennem parlamendivalimisi toimuvad loomulikult presidendivalimised meie ei pea siin teile hakkama ütlema, kes tuleks valida, see on Albaania inimeste asi. aga nagu mu kolleeg toetan ka mina seda, et õhkkonna parandamise nimel tuleks valida tõesti inimene, kes ei lõhesta ühiskonda, vaid ühendab seda. mainiksin ka seda, et välisminister rääkis regionaalsest rollist, mida Albaania mängib. minu arvates Albaania saab väga positiivset rolli selles valdkonnas mängida. Lääne-Balkanil on küll veel probleeme ning Albaania saab mängida väga positiivset rahustavat rolli endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia puhul, mis puudutab ka läbirääkimisi Pristina ja Belgradi vahel ma usun, et Albaania regionaalne ja välispoliitika aitab kaasa progressi saavutamisele siin, sest Albaania on ju riik, mis ei põhjusta ise probleeme. aga ma arvan, et Albaania peaks isegi veel aktiivsemalt ja konstruktiivsemalt tegutsema rahu edendamisel selles piirkonnas. aga üks küsimus ka. minule lähenes lasteorganisatsioon, kes kurtis, et endiselt kuritarvitatakse Albaanias lapsi. UNICEF-i kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lastearuande kohaselt on endiselt mõningad probleemid teil. ma ei tea, kas te olete valmis nendele küsimustele siin ka mulle vastama aga ma tahaksin rõhutada, et ka see, seda aspekti tuleks arvesse võtta teie reformides, kui te räägite diskrimineerimisest ja nii edasi. ei tohiks unustada ka lapsi. seega tuleks parandada ka laste olukorda tulevikus, sest lapsed on ju nii Albaania kui Euroopa tulevik ning kui te käesoleval aastal hiljem tähistate sajandat iseseisvusaastapäeva, siis loodetavasti sellega käib kaasas ka väga positiivne eduaruanne. ning see oleks ka meie panus teie teel kandidaatstaatuse suunas. suur tänu! suur tänu, härra Rutšik! härra Pelder ja tänku veel, meneer voorzitter äh,. suur tänu, härra peaminister, mina olen eh, Hollandist ja Hollandi rahvas suhtub väga positiivselt teie riikidesse ja ka vabaorganisatsioonidesse. sümpaat-, me oleme küll väga palju selle kaasa elanud, kuid meil on siiski veel kaks äh, küsimust. kõigepealt äh, õiguslik järjekindlus kodanike jaoks ja on väga tähtis, et kohtusüsteem oleks sõltumatu, kuid veelgi tähtsam oleks see, et kodanikel on juurdepääs kohtusüsteemile. ja Neue Zürcher Zeitung selle kuu alguses avaldas artikli teie riigi kohta ja öeldakse, et Albaania kodanikud peavad umbes üheksakümmend eurot maksma selleks, et neil oleks võimalik kohtu poole pöörduda. väga paljud albaanlased lihtsalt ei saa seda raha maksta ja tegelikult mõeldes, mis teil seal toimub, see on tõesti väga skandaalne ja ma tahaksin teada, mida te teete. tõesti tahaksin teada, kuidas on võimalik Albaania kodanikel äh, kohtu poole pöörduda, sest see on ju ka üks õigusriigi alustest. ja ikka veel olen ma kuulnud muret tekkivaid äh, äh, teateid äh, kättemaksu ja veritasu kohta on sadu, sadu, suisa tuhandeid perekondi, kes äh, kannatavad veritasu all. mida teie kavatsete parlamendis teha selleks, et seda sotsiaalset probleemi, seda õudset olukorda parandada? ka Äh, Hollandi advokatuur on, advokatuur on selle küsimusega tegelema, sellepärast et äh, isegi meie riigikohtute poole on selle veritasu osas pöördutud. suur tänu! Thank you very much, Mr Belton! suur aitäh, härra Pelder! ning nüüd härra Vigenil. Thank you, chair, Mr Hadžinastu, Miss Bregu, Mr Bushati. suur tänu, härra Bushati, härra Hadžinastu, proua Bregu, suur tänu, et siia tulite kahju ainult, et äh, rohkem meie parlamendisaadikuid ei ole tunnistajaks sellele suurele uuele koostöövaimule Albaanias. mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlamendi peamised fraktsioonid on panustanud ka selle tulemuse saavutamisesse, samuti Euroopa Komisjon. niisiis, praegune Albaania olukord tuleneb ka Euroopa Parlamendi komisjoni ning Albaania enda institutsioonide koordineeritud koostööst. teisalt me oleme ettevaatlikult optimistlikud. aga me sooviksime tõesti näha järjepidevat progressi. vaja on veel võtta olul-, vastu olulisi otsuseid, valimisreform, presidendivalimised loodetavasti tõesti leitakse presidendiks selline kandidaat, keda saaks toetada suur enamus Euroopa Albaania parlamendi saadikutest. mis puudutab valimisreformi, siis me oleme sageli öelnud, et uues seaduses tuleks vältida, uue seadusega tuleks tagada, et ei tekiks selliseid probleeme, ähm, mis tekkisid viimase, viimaste parlamendi ja kohalike omavalitsuste valimisel. loomulikult tuleb tegutseda väga ettevaatlikult, põhjalikult tuleb arutada seda uu-, seda uut seadust, aga ei tohiks ka oodata liiga kaua selle seaduse vastuvõtmisega, tehke seda võimalikult kiiresti. mul on ka üks küsimus. see ei ole niivõrd seotud Albaania sisese olukorraga, vaid minu küsimus vahest teile, härra Hashi Nasto, on järgmine kuidas Makedoonia sisesed etnilised konfliktid mõjutavad ka Albaaniat? ma küsin seda seetõttu, et kui vaadata nüüd seda piirkonda, siis võib hoomata teatud ebastabiilsust, mis tuleneb erinevatest Lääne-Balkani riikidest ning loodetavasti Albaania astub sellisele trendile vastu, säilitamaks praegune stabiilsus, arendamaks seda edasi Albaania peaks jah mängima seda stabiliseerivat rolli, mis on praegu eriti oluline, mis puudutab Kosovot ja eriti, mis puudutab Makedooniat. suur tänu, härra Vigenin ja järgmisena ja viimasena saab sõna härra äh, Krisogelius, ma tahaksin küsitada äh, keskkonnakaitse kohta. Te ei maininud keskkonnakaitset prioriteetide seas, kuid see prioriteet peaks olema kaasatud, sest keskkonnakaitse ei ole oluline mitte ainult keskkonna jaoks, vaid see on ka oluline ühiskonnas toimuva koostöö jaoks ja erinevate selle piirkonna riikide koostöö jaoks me peaksime rohkem pöörama tähelepanu Albaanias keskkonnakaitsele. Thank you very much. That was the last intervention. suur tänu, see oli viimane sõnavõtt komisjoni liikmete poolt. ja nüüd annaksin võimaluse meie külalistele vastamiseks ja kõigepealt asepeaminister. tänan, esimees ma tahaksin avaldada tänu kõikidele lugupeetud parlamendisaadikutele, kes on nii optimistlikult ja positiivselt ja realistlikult kommenteerinud arenguid Albaanias ja Albaania äh, väljavaateid äh, teel seatud eesmärgi poole äh, elik siis kandidaat staatuse poole. ma samuti tänan teid esitatud küsimuste eest mille eesmärgiks oli selgitada ja täpsustada olulisemaid arenguid ja etappe Albaanias teel Euroopa Liidu liikmelisuse poole ja eriti seoses kaheteist prioriteediga eh, ehk siis eh, eurointegratsiooni tegevuskavaga. püüaksin vastata konkreetsemalt mõningatele küsimustele, mis täna esitati. kõigepealt härra Huntise küsimus presidendivalimiste kohta. ma üritasin tutvustada meie seisukohta selles küsimus ja ka härra Bushate ning proua Bregu tegid seda. valitsev seisukoht on, et see saab olema nii-öelda küps protsess, mille raames on võimalik läbirääkimisi pidada mis peab kinni põhiseaduse vaimust ja sõnast, kui me räägime presidendivalimise menetlusest ja korrast ja äh, täidab ka põhiseaduslikku vaimu, äh, et valida president, kes on kõrgemal erakondadest ja kes suudab täita väga olulisi institutsionaalseid ülesandeid seoses riikliku julgeolekuga kohtuvõimuga ja välispoliitikaga. me oleme valmis seda läbi viima. praegu toimuvad arutelud äh, parlamendis esindatud erakondade vahel ja peaminister kui enamuse juht käivitab üsna pead äh, ka arutelud kõikide erakondadega parlamendis ja me usume, et see saab olema küps protsess, mis järgib põhiseadust nii selle vaimus kui sõnas. rääkides nüüd valimisreformist, mis on käivitanud ja millised on probleemid, proua Bregu ütles, et äh, valimisreformi komisjon töötab ja püüab lahendada veel lahtiseid küsimusi umbes üheksakümmend viis protsenti kõikidest muudatusettepanekutest on läbi arutatud ja ka nende osas kokku lepitud. Äh, paar küsimust on lahtist veel seoses keskvalimiskomisjoniga. protsess toimub ka samal ajal, kui meie siin kohtume ja nende tulemustest me teavitame teid, siis kui aeg on õige ja ma ei saa teile täpsemaid üksikasju öelda, kuid ma kinnitan teile, et meil on valmisolek lõpule viia kõik need lahtised küsimused, arvestades parimaid tavasid, rahvusvahelisi norme, tehes seda kooskõlas OSCE soovitustega äh, puudu-, mis puudutas nüüd rahvaloendust, härra Hontis, kui ma teie küsimusest õigesti aru sain, siis ma loodan, et äh, rahvaloenduse tulemused avaldatakse septembriks. rahvaloendus viidi läbi kooskõlas parimate tavadega ja rahvusvaheliste normidega. härra Rutšeki küsimus laste kuritarvituse kohta meie eesmärk on tõhustada laste kaitset. selle nimel on vastu võetud mitmed õigusaktid, lapse õiguste seadus on juba heaks kiidetud, lastekaitsestrateegia on heaks kiidetud ajaperioodiks kaks tuhat kolm, kaksteist kuni kaks tuhat viisteist seega meil on vajalik õiguslik alus olemas. meil on ka kokku kutsutud laste õiguste kaitsenõukogu esimene koosolek ja me loomulikult tegeleme kõikide laste õiguste kaitsega seotud küsimustega Äh, õiguskindlust ja kohtusüsteemile juurdepääsu küsimusele vastates absoluutselt igal kodanikul on tagatud juurdepääs õigussüsteemile ning õigussüsteemi poolt pakutavatele teenustele. selles osas ei ole mitte mingit diskrimineerimist ühegi kodaniku ega kodanike rühma suhtes. Äh, veretasu ja verevaen. Need arvnäitajad, mida täna välja käidi, on võib-olla üle pingutatud, neid juhtumeid on palju vähem. ja teatud juhtumitega on seotud ka varjupaiga taotlemine. näiteks üks konkreetne juhtum Rootsist. Need on tõesti sellised juhtumeid, mis pälvivad meie tähelepanu, me püüame parandada kodanike teavitamist, kuid äh, sellise argumendi kasutamine varjupaigaprotsessi käivitamiseks erinevates Euroopa riikides on olnud kasutusel ja tulemused on nähtavad me ei püüa vähendada selle nähtuse mõju, kuid äh, see on põhjustatud nende asjaolude kuritarvitamisest. aastal kaks tuhat üksteist vastavalt ametlikele andmetele, Albaania politsei andmetele oli taolisi tuhtmeid ainult viis. loomulikult ükski ühiskond ei tahaks sellist nähtust näha, kuid Eh, see statistika on palju väiksem kui need arvnäitajad, mis täna välja öeldi. vastuseks härra Vigenini küsimusele selle kohta, eh, millisel määral Makedoonias eh, suurenevad etnilised pinged mõjutavad Albaaniat. me jälgime suure tähelepanekuga sündmuste arengut Makedoonias loomulikult ka meie ei soovi et teatud küsimustes see retoorika teravneks. Äh, sest sellel retoorikal on ka etniline taust. me oleme arutanud ka seda, milliseid juhtumeid, milliseid äh, õigusrikkumisi tuleks lahendada õigussüsteemi abil ja kas on põhjust seostada neid juhtumeid etniliste küsimuste või pingetega ka meie soovime, et Makedoonia õiguskaitseasutused lähtuksid oma tegevusest ainult seadusest ja mitte mingitest muudest kaalutlustest taoliste juhtumite lahendamisel. kuid siiski kahjuks Albaanias sageli kasutatakse veel seda retoorikat, mida on edendanud parlamenti mitte kuuluvad erakonnad, kuid Albaania institutsioonid on olnud kindlalt seisukohal, et taolisi sündmusi ei saa toetada. Makedoonia ühiskond peab edasi arenema, peab edasi lõimuma, lähtudes kokkulepitud platvormist, mille eesmärk on tagada ühiskonnas lõimumine ja rahulik kooseksisteerimine mis on ka äh, eelduseks äh, selle riigi liikumisel Euroopa Liidu suunas. keskkonnaküsimusele vastates äh, on käivitunud protsess selleks, et ühtlustada keskkonnaalane õigustik Euroopa õigustikuga, jäätmete käitlemine, loodusalade kaitse, õhukvaliteet on need valdkonnad. Need on teemad, mis on Albaania jaoks äärmiselt olulised. Albaania leiab, et keskkond on oluline tegur eh, riigi jätkusuutlikuks arenguks see on ka prioriteetseks teemaks Albaania valitsusele. ja sellest lähtuvalt me püüame lõpule viia ka õigusliku aluse kujundamise. ja konkreetsed tulemused, konkreetseid tulemusi on oodata üsna pea ja üldiselt võin öelda, et keskkonnakaitse osas me liigume õiget teed pidi nii oma poliitika kui ka õigusaktide osas ja ka nende õigusaktide elluviimise osas sure.. suur tänu, härra asepeaminister, kas keegi veel lugupeetud külalistest tahaks teda täiendada? suur tänu! tahaksin selle komisjoni liikmeid tänada kommentaaride ja soovituste eest äh, Albaania teel Euroopasse. ma ei ole siin selleks, et tõlgendada seda, mida teie ütlesite. kuid kuulasin tähelepanelikult ära kõik selle komisjoni saadikud, ja ma sain aru, et te ootate meilt käegakatsutavaid tulemusi, need olid vähemalt minu jaoks need põhilised sõnad, mida kuulsin. Te, te annate meile õiguse kõhelda ja järgmistel kohtumistel, kui me räägime kasutades minevikku ja mitte tulevikku on meil võimalik rääkida sellest, mis me oleme ära teinud. on täiesti selge, et on neli põhilist valdkonda, kus tuleb rohkem ära teha. valimisreformi osas ma ei tahaksin mingeid protsendimäärasid välja tuua või muudatusettepanekute arvusid äh, mida on välja toodud, sama kehtib ka parlamendireformi kohta. valimiste korraldamine, valimiste protsess üleüldiselt oli äh, kohalike omavalitsuste valimiste puhul ja Tirana linnapeavalimiste puhul tõesti kõige nõrgemaks lüliks ja me üritame vältida selliseid sündmusi nüüd, kui presidendi valitakse. peale selle parlamendireformi puhul on meil veel kaks väga tähtsat küsimust, mida me üritame üheskoos lahendada koos koalitsiooniga. parlamendiliige Hollandis küsis äh, juurdepääsu kohta kohtutele, minu arvates on see väga tähtis ja ka Euroopa Komisjoni erdu aruandes on see küsimus välja toodud opositsiooniliikmena ma ei tahaks siin poliitilisi mänge mängida, selleks on mul oma koduriigi parlament. meie hääletasime selle seaduse vastu, kui nüüd piiritult aus olla, aga Albaania kohtusüsteemi probleemid on meie arvates palju suuremad ja eh, raskemad kui lihtsalt see juurdepääs kohtadele, jah äh, kohtute poole pöördumise probleem on suur ja sellega tuleb tegeleda. meil tuleb tõesti seadusi selles valdkonnas vastu võtta, siis neljas valdkond, inimõigused, äh, mustlaskogukondade õigused, puuetega inimeste õigused, ka siin tuleb meil anda poliitilist toetust valitsusele selleks, et leida lahendusi. vähemalt äh, nii tuleks minu arvates asju ajada selleks, et äh, me kaheteistkümne peaprioriteedi hulgas ka saa-, äh, kaheteistkümnenda veebruari puhul saaksime siis näidata ka edusamme selleks, et saada kandidaatriigi staatust. suur tänu! suur tänu meie külalistele Albaaniast! ma soovin teile palju edu ja demokraatlikke ja õiglasi presidendivalimisi sellel aastal ja siis ka ähm, ilusaid pidustusi, kui tähistate sajandat äh, iseseisvusaasta päeva So colleagues, we have the last point. kolleegid, meie tänase pärastlõunase koosoleku päevakorra viimane punkt, see on oluline, see tegeleb rahaga, kahe tuhande kolmanda aasta eelarve, kolmepoolse kohtumise mandaat, esimees kutsub kolleege vaikusele see saab olema esimene arvamuste vahetus äh, väliskomisjonis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvele. komisjon tutvustas seda aprilli lõpus ja see puudutab eelarve menetlust aastal kaks tuhat kolmteist. meie eesmärk on anda meie seisukoht Euroopa Parlamendi delegatsioonile, kes osaleb esimeste läbimiste voorus nõukoguga. seega tegemist on arvamuse eelnõuga ja meie lõplik äh, arvamus tuleb hiljem. Äh, meie raportöör on Enneli Jäädenmägi, kes tutvustab oma äh, raporti eelnõu härra Giovanni Levia eelarveraporti kohta, mis sisaldab seda mandaati. ja nüüd annan sõna proua Anneli Jäädenmägile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 ma kõigepealt vabandaks nimelt sellepärast, et meie ajakavad on väga-väga äh, lühikesed, tähtajad on lühikesed, aga Lavia arvamus tuli nüüd eelmisel nädalal. ja sellepärast äh, ma ei tahtnud äh, lihtsalt tema arvamust äh, ilma läbi töötamata üle võtta ja seetõttu ongi meil nüüd siis see väike ajaprobleem kuid äh, eks meil ole juba oma kogemused, variraportöörid tunnevad üksteist ja võib-olla on meil tõesti võimalik äh, päris kiiresti ka hääletama asuda. kõigepealt tahaksin taustainformatsioonina öelda, et äh, see õhkkond, milles me praegu oleme ja milles me elame, on teistsugune, tegelikult täiesti teistsugune kui varasematel aastatel. meil on nüüd vaja liikmesriikides eelarvet koomale tõmmata ja kui Euroopa Liit nõuab liikmesriikidelt säästlikkust, siis peame me ka ise eeskujuks olema. ja meil ei ole võimalik kogu aeg raha juurde nõuda. see on kohe kindlasti suureks väljakutseks, kuid selline olukord võib olla ka positiivne, sest meil tuleb nüüd mõelda selle peale, kus on meie strateegilised fookused kui raha on piisavalt, siis ei tule selliseid äh, prioriteete paika panna. ja te olete ka kohe kindlasti juba vaadanud nüüd erinevate institutsioonide aruandeid viimastest kuudest ja me näeme, et meil on väljakutsed ühise välispoliitika osas ja ma tõesti loodan, et Euroopa Liit mõtleb väga täpselt, kus on meie raskuskese ja ma loodan, et sellel on siis ka vastavaid mõjusid. ma tahaksin nüüd siiski öelda, et välisasjade komisjoni ülesandeks on edastada poliitilisi sõnumeid. ja neid siis ka korralikult põhjendada. meil on väga eriline majanduslik olukord ja ma arvan, et me kõik teame, et äh, välisasjad ei ole Euroopa Liidu eelarves äh, just äh, kõige kesksemal kohal. ja just seetõttu tulebki meil mõelda, kuidas me oma poliitikat üle vaatame. seitsmeaastane finantsraamistik on tähtis, sest see annab meile väga hea põhja äh, planeerimistööks kuid sellegipoolest tuleb arvestada ka eelarvete kõikumistega. kui me soovime eelarvet täita korrektselt, ilma et me laseksime oma tähelepanu majandusprobleemidel kõrvale juhtida, tuleb meil teha ka raskeid otsuseid. me peaksime endalt ka küsima, milline on olukord Euroopa Liidu majandusabiga Türgile, kas tuleb iga aasta summasid tõsta, samal ajal kui läbirääkimised on toppama jäänud, peale selle on äh, Türgi majanduskasv kümme protsenti ja Euroopa Liidu majanduskasv, äh, ma vist ei hakkagi seda numbrit välja tooma, sest äh, seal on natukene või suurem osa miinuses, mõned üksikud plussis ja ülejäänud seal vahepeal aga on täiesti selge, et meie majanduskasv ei ole nii kõrge kui Türgis ja võib-olla tuleks ka selle peale mõelda. siis tahaksin tõstatada veel ühe põhimõttelise küsimuse, nimelt eelarve läbipaistvuse. tavakodanikud, aga tegelikult ka Euroopa Parlamendi saadikud ei ole võimelised hindama seda, kui palju ja kuidas välispoliitikale suunatud vahendeid kasutatakse. ja tuleb ka küsida, millist mõju soovime me saavutada kasutatud vahenditega. siin valdkonnakomisjonis me teame, kuhu on vahendid suunatud, kuid ma olen nõus kihla vedama. et me ei tea päris täpselt, millised on nende maksete tagajärjed ja kuidas neid täpselt kasutatakse. me räägime siin oma rahast ja me peaksime siiski teadma, milline on nende maksete toime, et nimelt tihti ei mõelda selle peale, millis, millist mõju avaldavad meie maksed. ja sellepärast võiks ka mõelda selle peale, kas me peaksime parlamendi, vabandust, kas me peaksime eelarve osas olema avatumad meil tuleb teha tõesti vahendite jagamisel, kõikide vahendite jagamisel tihedat koostööd. ja tuleb ka väga selgelt äh, teada saada, mida täpselt välja antud raha eest saadi. kolmepoolsetel läbirääkimistel on nüüd väga selgelt tõstatunud ka äh, korralik eelarvest kinnipidamise poliitika küsimus. komisjon ei peaks siin mingeid kunstlikke meetmeid välja töötama selleks, et teatud eelarvemenetlusi lihtsustada, vaid meil on vaja saada tõesti mõistlikke hinnanguid. nii palju minu poolt, ootan juba põnevusega kolleegide märkusi ja seda arutelu. suur tänu, proua Jäädenmägi! nüüd hääldasin ma teie nime õigesti, ütleb härra esimees. vabandust varasema häälduse pärast. variraportöörid, Rahvapartei härra Mihhail Kaaler. puheenjohtaja, hüved, naised ja härrad, hüved. Anneli Jätenmägi, alle sprachen sind gleich. jah, suur tänu, kallid kolleegid, kallid kolleegid äh,, proua Jätenmägi, jah, tõesti kõik keeled on tähtsad, ka saksa keel suur tänu selle ülevaate eest ja mõtete esitlemise eest. on väga tähtis, et me praeguses olukorras teeksime kõik äh, selleks, et äh, mitte teha kulutusi, mille puhul avalik arvamus hiljem ütleb, et me ei ole seda sihipäraselt või mõistlikult kasutanud ükskõik, olgu tegemist kriisiajaga või mitte kriisiajaga, alati tuleb vahendeid väga eesmärgipäraselt ja võimalikult tõhusalt kasutada. see on täiesti selge. samal ajal olema nüüd nende pikkade aastate jooksul, mil minul on olnud au olla selle parlamendi liige, välispoliitika praktilisel rakendamise näinud, et meil on alafinantseerimine. me oleme selle üle kaevanud ja ma arvan, et me oleme teinud seda õigustatult. me soovime maailmas võtta enda kanda aktiivse rolli selleks, et Euroopa Liit oleks tõesti ka tähtis liit ja oleks võimeline oma huvisid kaitsma. ja selleks tuleb meil ette näha ka äh, vajalikud vahendid välispoliitika puhul vastupidiselt äh, kultuuri- või tõukefondidele seitsmeaastases finantsraamistikus see, et välispoliitikas võib alati üleöö midagi ettenägematut juhtuda, millega ei ole arvestatud. me ei saa arvestada loodusõnnetuste või sõdadega või ka mõne konflikti puhkemise ja selle ulatusega, selle kestusega nii et äh, seda kõike on väga raske ette näha ja siin mina valiksin sõnastuse, mis inglise keeles võiks siis olla nagu selleks, et Euroopa Liit saaks mängida aktiivset äh, rolli maailmas, peaksid olema ka ette nähtud siis piisavad vahendid Euroopa Liidu eelarves ma arvan, et äh, seda tuleks praegu siin veel kord välja öelda. ja kui me räägime kärbetest, siis äh, ei peaks me siin rääkima mitte üldistest püüdlustest, vaid äh, sihipärasest lähenemisest kõikide rubriikide puhul, et meil on siis tõesti sihipärane ja kõikide rubriikide puhul peale selle olen nõus sellega, et me toetame komisjoni lähenemist. programmid, äh, siia on sisse kirjutatud programmid, mida ei rakendata piisavalt, sellega on probleeme, kuid ma arvan, et komisjon on siin võimeline selgitusi andma ja meie siis saame seda hinnata. mis puudutab punkti kolm, siis ma arvan, et on tähtis, et ka ida ja lõuna partnerluse puhul teeme kõik, mis vajalik, sest äh, kuna mõlemas regioonis on ka väga palju vaja ära teha, siis peaksime mõlemat piirkonda ka tõesti selgelt mainima ja küsimus on minu arvates see, et kui komisjon on praegusel hetkel lõunapartnerlusele määratud vahendeid kolme protsendi võrra vähendanud, kas see ei ole mitte valeks äh, signaaliks, jah, me räägime siin sellest, kas Araabia kevad on teatud riikides läbi kukkunud või läheb äh, hoopis teises suunas kui oodatud. aga sellegipoolest ma kardan, et kui me nüüd selles valdkonnas äh, kärpeid ette võtame, siis me ei ole rahul nende arengutega, mis sealses piirkonnas toimuvad, nii et me tõesti peaksime äh, väga tähelepanelikult vaatama seda olukorda ja investeerima ka selleks, et arengud läheksid meile soodsas suunas, nii et äh, see geograafiliste piirkondade äh, arve, geograafiliste piirkondadega arvestamine on siin minu arvates väga tähtis. punkt neli. ka selle puhul olen ma väga tihti näinud, et me oleme kõigepealt liiga vähe vahendeid ette äh, näinud ja siis hiljem äh, lisaeelarvete kaudu oleme Palestiinale lisavahendeid leidnud ja ma arvan, et siin tuleks võib-olla inglise keeles äh, öelda, et äh, kohe eelarveaasta alguses arvestatakse vajadustega selleks, et Euroopa Liit saaks äh, jätkusuutlikku rahu tagamist toetada. punkt viis et me ei räägi siin mitte ainult Arktika ja Põhja dimensioonist äh, kaugpõhja raportöörina, mis on ju natukene laiem definitsioon, ma leian, et võiks võib-olla siin lihtsalt öelda äh, policies of north või minu arvates on see parem ja hõlmab rohkem piirkondi kui see praegune sõnastus siin. punkt kuus on väga tähtis, et me Euroopa Liidu kohalolekut ja nähtavust selgelt välja tooksime. nii et need oleksidki minu praegused märkused selle esialgse teksti kohta, suur tänu! suur tänu, härra Kaaler ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Neits. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy muy sorprendida con la opinión que nos plantea suur tänu. härra esimees, proua Jäädemägi seisukoht üllatab mind, ta osales välisasjade komisjoni eelarve, äh, eelarvealase arvamuse koostamisel. ma arvan, et me oleme kõik meele, ühel meelel, et meil on tarvis eelarvedistsipliini, aga see ei tähenda seda, et me peaksime äh, loobuma Euroopa Liidu ambitsioonist olla maailma areenil tõsine tegija. käesoleva aasta arvamuses, mille me saadame eelarvekomisjonile triloogiks, on otse vastupidine sellele, milline meie arvamus oli eelmistel aastatel, nagu härra Kaaler ütles, rubriik neli on täiesti alarahastatud, kui me soovime, et Euroopa Liidu välispoliitika oleks ka tõsiseltvõetav, siis tuleb seda ka korralikult rahastada. jah, me kõik ju toetame läbipaistvust, seda rõhutab vägagi proua Jäädemägi, aga läbipaistvus ei tähenda, et me peaksime vähem kulutama, vaid paremini kulutama. me ei peaks siin ütlema, et meil on vaja kärpida sellepärast, et meil on säästuaeg, vaid me peame tõsiselt järele mõtlema, kus me kärbime, et me tagaksime, et me tõesti oleksime tõsiseltvõetavad maailmarallil. nagu ma juba varem ütlesin, ei ole me sellise lähenemisega praegu nõus. ehk siis teisisõnu, me ei saa öelda, ei, ma ütlen nüüd kolmandat moodi, me nõustume sellega, et nende programmide rahastamist tuleks vähendada, mis hästi ei toiminud, aga see ei tähendaks seda, et tuleks kärpida igal pool nendes eelarvete ridades, mis puudutasid neid programme, me peame lihtsalt leidma mittetoimivad programmid ja seal, kus vaja, tegema kärpeid. et need programmid siis toimiksid paremini, aga me ei saa lubada üleüldisi kärpeid kõikide nende eelarveridade puhul, mida need programmid puudutavad. veel üks murettekitav küsimus minu jaoks. raportöör punktis kaks ütleb, et komisjon tõstab kunstlikult äh, teatud ettepanekute eelarvet rubriigis neli. et muud ta e, triloogi kokkuleppe lihtsamaks. komisjoni ettepanekud põhinevad ju nende arvutustel, meie oma komisjonis oleme aastaid juba soovinud, et seda rubriiki rahastataks ka piisavalt ning me ei saa siin nüüd eeldada, et kui meil on e, nüüd siin piisavad rahasummad, piisavalt madalad rahasummad välja toodud, siis me jõuame kergemini kokkuleppele ma nõustun härra Kaaleriga punkt viie suhtes. Arktika ja Põhja mõõtmed on mõlemad olulised, aga kui neid juba mainida, siis tuleks mainida ka teisi mõõtmeid Euroopa Liidu välispoliitikas, mis on samuti sama tähtsad. naabruspoliitika, lõunanaabrid, siis lõunamaadega, kaasa arvatud Ladina-Ameerika poliitika, ka seda tuleks mainida samuti kõiki neid teisi aspekte, mis on lahutamatud osad Euroopa Liidu välispoliitikast. Lähis-Ida rahuprotsessi rahastamise puhul nõustume jällegi härra Kaaleriga, siin peaks sõnastus olema teistsugune. ma tahaksin tänada proua Jäädemägit tema poolt tehtud töö eest. ilmselgelt ükskõik, milline see lõpptulemus ei oleks, peab, peab olema raportöörile tänulik, aga minu arvates peaks olema siin sõnastus olema täiesti vastupidine, see, kui me soovime tõesti mõistlikku läbirääkimist triloogi käigus. ma arvan, et äh, härra Laviir eelarvekomisjonis on järginud meie komisjonile sõbralikumatki liini kui meie oma arvamuse koostaja proua Jäädemägi. suur tänu, proua Munis, nüüd roheliste nimel proua Brandner mm ja suur tänu! ka mina tahaksin kõigepealt raportööri tänada selle eelnõu eest. minul on mõned küsimused. ma arvan, et kui esimeses äh, lõikes öeldame, et me ei taha seda osa kärpemeetmetest äh, välja jätta eelarvesse, siis tuleks ka täpselt öelda, kus kärbitakse. ma arvan, et me peaksime ka siin komisjonis oma prioriteedid paika panema, et ütleme, et kärbime Ladina-Ameerikas või ükskõik kus. ei piisa sellest, et ütleme lihtsalt, et äh, me kärbime, aga ei ütle ähm, kuus, nii et proua Jäätelmägi, kas võiksite meile selgitada, mida te umbes mõtlete selle kärpimise all, et ma saaksin teid toetada, sest praegune sõnastus on väga ähm, ähmane. siis teiseks see küsimus, millega proua Munis just praegu tõstatas. ma ei saa täpselt aru, kus see kunstlik äh, tõstmine on äh, või te vähemalt paluks selgitage mulle seda, kus see kunstlik vahendite tõstmine on. seda tuleks täpsemalt selgitada, nii et äh, ma tahaksin täpsemalt teada, mis sa selle all mõeldakse. siis kolmandaks, et et siin on see ida ja lõuna ida ja lõuna naaberlus äh, see, et siin lõunat niimoodi ei ole mainitud nagu ida, ma arvan, et me peaksime mõlemat võrdselt äh, kohtlema. tahaksin teada, kas on mingi poliitiline põhjus, miks see sõnastus on selline, nagu ta on ja miks siin lõunat üldse ei mainita? siis on mul veel küsimus nende valdkondade kohta, kus meil on alarahastamine. naabruspoliitika puhul ma leian, et meil ei ole piisavalt vahendeid. ja siis veel üks punkt, mis minu arvates on selles äh, äh, raportis puudu, nimelt Euroopa välisteenistuse kulude täpsem paikapanek. siin räägitakse viie koma seitsme protsendisest tõusust, aga kui me ei tea, kust need vahendid tulevad, siin tuleks võib-olla vaadata ka seda, et AD neliteist administraatorite arvu tõstetakse üheteist võrra. ma tahaksin teada, miks on vaja meil uusi, üht-teist uut kohta AD neliteist tasemel, teistes, teistel tasemetel aga mitte, nii et tahaksin teada, miks just see tase ja miks just üksteist? ja veel üks küsimus. Äh, välisasjade eelarve kohta üllatavalt suur on minu arvates siin äh, välisdelegatsioonide julgeolekukulude tõstmine. Neid kulusid on kolmekümne protsendi võrra tõstetud tahaksin teada, et millistes riikides see nii palju kallimaks on läinud, mis lepingute alusel. veel üks asi, mis mulle meeldib. nimelt, et need vahendid, mis me saime pilootprojekti jaoks konfliktide ennetamisel, et need äh, pilootprojekti vahendid läksid nüüd tavalise eelarvesse üle, minu arvates on see väga hea see on ka eelarve tõstmine, mis minu arvates on õige, aga ma tahaksingi siin täpselt rohkemat informatsiooni saada just nende punktide osas, mida ma siin tõstatasin. teatud punktide kohta kavatseme ka ise teha muudatusettepanekuid, nagu öeldud, praegu on mul lihtsalt küsimused, millele tahaksin vastuseid saada ja võib-olla on siis ka lihtne kokkuleppele jõuda. suur tänu, proua Pantner! ja nüüd annaksin uuesti sõna meie raportöörile, kui te soovite kommentaare teha variraportööride märkuste kohta, nii et proua Jäätelmägi, palun. kiitoksia. hyvin asiantuntevia ja odotettujakin kommentteja. suur tänu nende väga asjakohaste märkuste eest me arvestame nendega kindlasti järgnevates aruteludes. tahaksin praegu lihtsalt öelda, et mitte mingil juhul ei taha ma loobuda siin sellest Euroopa Liidu üleilmse rolli mainimisest, kuid otse loomulikult võib küsida, et milles see üleilmne roll siis praegu seisneb või kas ta üldse sellisena eksisteerib. ja kui me keskendume teatud prioriteetidele, teatud valdkondadele, siis võib-olla Euroopa Liidul oleks äh, suuremad mõjutamisvõimalused. see, et nüüd rohkem kulutatakse, ei tähenda seda, et äh, kulutatakse nii-öelda paremini. ja see võib nii olla, aga mitte alati ja tegemist ei ole mitte ainult eelarve küsimusega, vaid tegelikult põhimõttelise küsimusega selle kohta, millist üleilmset rolli praegusel hetkel Euroopa Liit mängib. see roll on vähenenud, kas ta väheneb ikka veel ja kuidas me soovime kasutada olevaid vahendeid ähm, selles valdkonnas võimalikult mõistlikult kasutada. siis küsimus, millistes valdkondades kärpida? ma arvan, et see peaks olema ühine otsus et Araabia kevadet siin ei mainitud, ei tähenda nüüd seda, et me lõuna naabruspoliitika, lõunapoolse naabruspoliitika puhul siin säästa tahaksime, sest Palestiina on ju selgelt välja toodud, kuid ma arvan, et me kõik oleme nõus selles osas, äh, et Euroopa Liit peaks seal olema esindatud ja mõjutama ja otse loomulikult tuleb siis ka Araabia kevadest rääkida siis äh, julgeolekuteenistustele makstavad äh, lisakulud. see on küsimus, mis tuleks pigem esitada komisjonile või nõukogule. ka erinevate pilootprojektide puhul ja konflikti vältimise puhul tuleks küsida, et kas võib-olla Euroopa Liit ei peaks kuidagi rohkem teatud valdkondadele keskenduma ja selle kaudu siis ka suuremat mõjuvõimu saama, nii et võib-olla tuleks tõesti pigem lähimatele naabritele keskenduda, mitte väga kaugetele regioonidele, see oleks minu poolt kõik. suur tänu, proua Jäätenmägi! ja nüüd tuleb mul teile anda informatsiooni muudatusettepanekute tegemise kohta. Need tuleks teha homseks, homme, viieteistkümnendal mail keskpäeval ja neid tuleb teha ainult inglise keeles, sest me oleme ajahädas. siis veel informatsioon järgmise koosoleku kohta homme, viieteistkümnendal mail kella viiest kuni veerand seitsmeni. Liibüa peaminister on kohal ja räägib tulevastest valimistest. proua Münis, kas soovite sõna? mul on lihtsalt äh, kodukorda puudutav küsimus, ütleb proua Mõnis. komisjon meist ja välisteenistust ei ole mitte kedagi kohal selleks, et eelarvest rääkida. tavaliselt on ju nii, et sellise küsimuse puhul peaks alati olema ka keegi komisjonist kohal, kes selgitab täpselt, milline on komisjoni seisukoht, seda esiteks. teiseks, muudatusettepanekute ja üleüldiselt kogu selle menetluse kohta tahaksin teile teada anda, et need standardiseeritud muudatusettepanekute tegemise äh, ankeedid ei ole ikka veel meieni jõudnud. täna meile esitleti siin arvamuse eelnõud äh, ja homseks tuleb juba teha muudatusettepanekuid ja kuna ma juba siin sõna sain, siis tahaksin veel rääkida ka sellest, kus säästa. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Iisrael äh, Palestiina poolel äh, lõhkus barakke, mis olid äh, Euroopa rahadega üles ehitatud, nii et kas me siin pigem ei rahasta konflikte, mitte aga rahu saavutamist. meil oleks muudatusettepanekute tegemiseks ka vaja rohkem aega. meil on vaja pidada maha korralikud arutelud selleks, et teada saada, milline on selle komisjoni seisukoht erinevates punktides. E, kui sellepärast, et meie arvamus peaks siiski kogu komisjoni seisukohti peegeldama. üks äh, selgitus, ütleb härra esimees, nimelt äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on homme äh, ainult äh, kolmepoolsete läbirääkimiste mandaadi jaoks, mitte eelarve jaoks. me siin praegu eelarve arvamust veel ei muuda. proua Brandner, aga sellegipoolest olen proua Munisega nõus, eelmise nädala kolmapäeval saime me äh, nii et tõesti, isegi mitte nädalat ei antud meile muudatusettepanekute tegemiseks, tõesti väga vähe aega. I was advised by our secretariat that mu sekretäriaat andis mulle teada, et kahekümne neljandal mail tuleb meil äh, hääletada samamoodi nagu ka teised äh, vastutavad komisjonid, nii et meil lihtsalt ei ole rohkem aega muudatusettepanekute jaoks. Can I say very realistically we won't me ei räägi siin neljapäeval või reedel, me variraportööridega teeme, peame läbirääkimisi järgmisel nädalal, nii et äh, vahet ei ole, kas see on homme või kolmapäeval. nii et tõesti, meile saadikutena on väga suur vahe, kas meil on homme või ülehomme see tähtaeg. hästi, ütleb härra esimees. kas võime kokku leppida siis kolmapäeva osas, küsib härra esimees, jah paneme siis muudatusettepanekute tegemise tähtajaks äh, ülehomse keskpäeva, see oli meie viimane päevakorrapunkt, soovin teile kõigile ilusat õhtut ja kohtume homme!